Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. kallid kolleegid, hakkame tööga puhta, pihta. sellepärast, et muidu teeb äh, aeg meile silmad ette. ja nüüd lähme siis oma päevakorrapunkti number viisteist juurde, milleks on äh, raport, mis käsitleb Euroopa abi enim puudust kannatavatele isikutele ja me oleme korraldanud siin siis ka kuulamise sel teemal. meil on kohal väga olulised külalised, tahaksin tänada kõiki meie esinejaid selle eest, et nad on täna siia tulnud ja meil on väga hea meel, et nad on valmis meiega jagama oma ekspertteadmisi ja te saate meile tutvustada oma seisukohti umbes viie minuti jooksul, aga enne kui ma annan äh, teile sõna, annan ma teile sõna proua Costellole, et äh, te äh, saaksite vastata nendele küsimustele, mille puhul meil on täiendavat infot vaja. palun, proua raportöör. suur tänu, ja suur tänu ka kõikidele kõnelejatele, kes on tulnud tänasele kuulamisele. Euroopa fond kõige enam puudust kannatavatele isikutele on meie komisjonis äh, väga oluline ja äh, nelikümmend tuhat kannatavat ja meil on äh, miljoneid töötuid äh, ja me teame, et toiduabi lõpetatakse ja tehakse ettepanek äh, uue fondi kohta, mis, kus on rõhku pandud väga palju ka sotsiaalsele kaasamisele ja eelarve on kaks koma viis miljardit algselt, praegusel hetkel räägitakse kahe koma ühest miljardist. ja selle kuulamise eesmärgiks oli kohtuda vabaühendustega ja nagu äh, esinaine ütles, kuulata, mida on neil öelda selle ettepaneku kohta ja milline on nende tagasiside. tegemist on meie jaoks äh, võimalusega kuulata ja väga palju tuntakse huvi selle temaatika vastu, ma isiklikult olen kohtunud väga paljude vabaühendustega ja ettepaneku vastu on tuntud suurt huvi mul on äh, väga kahju, et äh, me ei suutnud äh, võtta vastu kõiki, kes oleksid tahtnud tänase kuulamisele kaasa aidanud, aga kõnelejate nimekiri kajastab meie viid ettepanekut, mis käsitleb toiduabi ja toidu puudust, ähm, kodutust, äh, laste vaesust äh, ja meie kuulamiste, kuulamine ei lõpe tänase tööga, me kuulame ka vabaühenduste arvamusi edaspidi ja mis puudutab äh, tänast kuulamist, siis tore oleks kuulda, millised on ähm, kohale tulnud kogemused ja nende elamused seoses komisjoni analüüsiga, kas ettepaneku kohta on neil mingisuguseid parandusettepanekuid, konkreetseid märkusi ja mis aitaksid seda programmi edasi arendada. kõik kommentaarid on teretulnud, ma, tulnud, me ootame pika pikisilmi ja võimalust vahetada arvamusi kõigi ekspertidega, kes on kohale tulnud ja nii palju praeguseks, mul on öelda palju, aga võib-olla siis, kui äh, meie külalised on juba rääkinud, siis äh, lisaksin veel paar sõna. kõigepealt annan sõna Oliver Pertele, kes on äh, Le Resto du Coeur'i direktor. suur tänu, lugupeetud esinaine, lugupeetud daamid ja härrad austatud Euroopa Parlamendi liikmed. enne kui ma räägin paari sõnaga sellest, mida Euroopa toiduabiprogramm võimaldab meil täna teha, tahaksin ma teid tänada, tänada teid selle eest, et te olete otsustanud enne otsustusprotsessi üritada kõiki asjaolusid mõista ja tutvuda. Teie kutse siia on juba meie jaoks vägagi julgust pakkuva Äh, oleme kohtunud härra Barroso, härra Andoriga Toidupanga küsimustes, proua Peeres, proua Costello on samuti külastanud meie projekti selleks, et tutvuda sellega, mida me teeme. kõigepealt ma tahaksin rääkida teile sellest, mida meil on võimalik olnud teha alates äh, sellest ajast saadik, kui meie projekt on alanud äh, ja kui toiduabiprogramm paika sai, siis äh, hakkasid asjad märkimisväärselt paremini, paremaks minema ja me saime väga palju teha ja Toiduabi Assotsiatsioon on saanud paika panna tasakaalustatud äh, ja korrapärase äh, toidu jagamise programmi. me oleme saanud võidelda kõige tõsisema toidupuuduse vastu ja tegeleda sotsiaalse kaasamise ja ka ja võidelda raiskamise vastu äh, varem, äh, saime me koguda ainult seda, mida teised ei tahtnud, äh, üsna suvaliselt ja inimesed, kes vajasid abi, tahtsid lihtsalt kiirelt lahendusi, aga nüüd vabatahtlikud on teinud, tegid ära suure osa tööst, vabatahtlikud on aidanud toitu koguda, jagada toitu ja me ei saanud täpsemalt, me, me olime ülekuurmatud, me ei saanud tegeleda ühiskonda kaasamise programmiga ja nüüd on kõik muutunud, liit, organisatsioon, kus mina olen, jagab eh, kaheksasada seitsekümmend, eh, jagab eh, tuhandeid eineid aastas ja me aitame kaasa ka varjupaiga pakkumisele, äh, kult-, tegeleme kultuuriga, mikrosotsiaalse mikrokrediidi pakkumisega, õigusabiga äh, ja kõike seda kümnete tuhandete inimeste jaoks. ainult nelikümmend viis protsenti inimestest, keda me aitame, ei tule tagasi järgmisel aastal, äh, olukord on paranenud tõenäoliselt toiduabi, äh, abi enam puudust kannatavatele isikutele tulevikus, äh, sellest ei piisa. Äh, meie eesmärgiks on aidata puudust kannatavaid inimesi, aga kõige olulisemad on, on kaasamismeetmed nendele inimestele, keda ükski teine programm ei puuduta. inimesed, kes tavaliselt statistikates suurt kaalu ei oma, Nende jaoks on vabatahtlikud äh, ainukeseks kontaktipunktiks äh, eelarvevahendid, mida tuleb eraldada selleks, et kõike seda teha, on äh, viis korda suuremad kui vahendid, mida siiamaani eraldatud. ja meil on vaja ka täiendavaid inimressursse. kui eraldatavaid vahendeid, vahendeid vähendatakse, neid on äh, niigi vähe meie vajadustele, siis on olukord tõsine. ja see mõjutaks meie mandri sotsiaalset ühtekuuluvust, sellel oleks äh, äh, tõsised tagajärjed, see aitaks kaasa sotsiaalsele vae-, sotsiaalse vaesuse tekkimisele, sellel oleks ka oma ökoloogilised tagajärjed, see mõjutaks mõningate piirkondade stabiilsust, lõhed muutuksid liiga suureks ja kui meie ei saa aidata, siis teised struktuurid peavad inimeste vaesust ja viletsust hüvitama. igal juhul mõjutakse katastroofiliselt Euroopa Liidu ja selle institutsioonide mul-, imagot ja seaks kahtluse alla institutsioonidele antud äh, Nobeli preemia. meid ümbritseb äh, majanduskriis, aga majanduskriis äh, majanduskriisi tingimustes jätta välja vaesusevastase võitluse rahastamine oleks täiesti mõistetamatu ja sellega on tegeletud juba aastaid Euroopa Liidus, toiduabi tuleb anda. selle asemel, et lihtsalt hävitada toidu ülejääk ja nagu te saate aru, meie programm on olnud väga tõhus, aga äh, see on ka mõistlik äh, programm, mitte ainult emotsionaalne programm ja ma arvan, et meie organisatsioon annab endast parima selleks, et võidelda vastu kriisi ja mõjudele, mis äh, annavad endast tunda kõikides riikides äh, ja kõikides piirkondades. Euroopa Parlament, äh, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on toetanud meie võitlust, toetavad meie võitlust ka tulevikus ning sotsiaalset kaasamist. ma paluksin kõikidel järgnevatel kõnelejatel mitte ületada kõneaega ja rääkida aeglasemalt ning ärge unustage seda, et tegemist on kuulamisega, äh, mis peaks aitama meil seadusandjatel konkreetselt äh, parandada seadusandlikku protsessi ja meie peaksime aitama komisjon, äh, Euroopa Komisjoni programmi arendada. Euroopa fond enim puudust kannatatavale isikutele on programm, mille puhul meie komisjon on juba oma toetust avaldanud. väga vähe on neid, kui üldse on, me või nad varjavad ennast hästi, kes on selle programmi vastu, meie oma muudatusettepanekutes äh, püüame seda programmi edasi arendada ja äh, selleks, et teie saaksite neid programme optimaalselt ellu rakendada ja nüüd annaksin sõna härra Vinton Farrellile. Äh, ma paluks, ja et see kuulamine oleks kasulik, äh, siis äh, öelge meile, mis selles ettepanekus on head, mis selles ettepanekus on halba, ärge lihtsalt öelge, kinnitage seda, et programm on tähtis. me oleme väga veendunud selles, nii palju siis härra Oliv Pärtile, ma ei tahaks teid kritiseerida, aga me juba teame, kui oluline see programm on ja siis äh, härra Fintan Farrel, Euroopa vaesusevastase võrgustiku direktor, palun. lugupeetud esinejana, suur tänu, et andsite meile võimaluse sellel äh, kuu kohtumisel äh, oma arvamust avaldada, me oleme silma peal hoidnud kogu sellel tööprotsessil ning äh, püüdnud tagada fondi jätkusuutlikkust äh, nüüd on komisjon teinud omapoolse ettepaneku ja me oleme teinud Caritas Europe'iga koostööd, Eurodiakooniaga, Fianza ja Euroopa Liidu Punase Risti äh, kontoriga äh, ja kõigil neis on, neil on olnud varase, varasema programmiga kogemusi, mis on väga oluline. kõigepealt me tahaksime tervitada komisjoni ettepanekut ja meile meeldiks, kui see ettepanek läheks läbi Äh, võimalikult äh, sellisel, kui võimalik, siis äh, sellisel kujul, nagu komisjon selle on esitanud. toiduabi komponent peab olema suur, me tervitame seda, tervitame ka seda, et programmi ulatust on laiendatud laste, vaesuses elavate laste, kodutute teiseviisiliseks abis, abistamisele. me võib-olla tahaksime, et vähemalt väikseim ühisnimetaja jääks alles, me ei tahaks, et komisjoni pakutust midagi ära jääks, me toetame õppimisega ja sotsiaalse kaasamisega seotud osasid, mis selles programmis tulevad rohkem esile. oleme ühiselt esitanud neliteist muudatusettepanekut, mis meie arvates aitavad programmi täpsustada ja tugevdada ja Need neliteist muudatusettepanekut äh, on äh, teile kättesaadavaks tehtud, äh, nende koostamisel on osalenud kõik need vabaühendused, keda ma ennem mainisin. me peame tunnustama seda, et vaesus ja toiduvaesus ja nälg on kõikides riikides, ka kõige rikkamates riikides ning see probleem kasvab. mida me oleme saavutanud suurem osa sellest kuulub äh, liikmesriikide pädevusse, kuid selle programmi abil me saame äh, palju õppida äh, sellest, miks see probleem suureneb, miks üha rohkem on vaeseid ja mis me saaksime teha selle vastu võitlemiseks. me saame oma ühiseid kogemusi riikide vahel tänu Euroopa programmile jagada. oluline solidaarsuse märk on ka see, et Euroopa institutsioonid Euroopa tasandil on aru saanud, et nälg ja toidu puudujääk liikmesriikides on, liikmesriikides kasvav probleem ja vähemalt väike vähemalt see on oluline, et institutsioonid saadavad sõnumi, et nad on aru saanud, et probleem on tõsine. ja kui see sõnum kuskile ei jõua, siis äh, on mure ümbritsevast maailmast tõesti tõsine. tahtsin rääkida ka äh, sotsiaalsest kaasamisest äh, ja aitamisest räägitakse, et tegemist on hea, heategudega, almuse andmistega, et, et Euroopa hakkab jagama toidupakette äh, jah, tõesti, kui sellist abi ei ole, kui sellist toetust ei ole, siis inimesed jäävad äh, nälga mõnikord ja see programm võiks olla algseks stiimuliks hoopis laiemale tööle. seda tööd saab teha ka nii, et inimeste väärikus äh, inimesed tunnevad ennast väärikuna ja võib ka teha nii, et inimesed äh, tunnevad, et neile vaadatakse ülevalt alla. see probleem on igasuguse sotsia-, äh, probleem on igasuguse sotsiaalabiga seotud probleem ja ma arvan, et me peame tõdema, et tegemist ei ole Euroopa Liidu kaasamisstrateegiaga, tegemist on programmiga, mis aitab äh, marginaliseeritud inimesi tõmmata kaasamisstrateegiasse ja teistesse programmidesse, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfondi programm. aga peab olema eraldi instrument, sellepärast et see instrument aitab meile teha seda, mida Sotsiaalfondi vahendites teha ei saa. oleme esitanud üksikasjalikud muudatusettepanekud viie minuti jooksul, ei ole võimalik neid üksikasjalikult lahata, aga oleme need kätte jaganud kõigile komisjoni liikmetele kellega me oleme koostööd teinud, aga meie eesmärgiks on programmi eesmärke selgitada ja täpsustada ja tugevdada partnerlusele üles ehitatud lähenemist selles programmis. me leiame, et partnerluse põhimõte on selle programmi oluline aluspõhimõte, võimalikult palju erinevaid sidusrühmi tuleb selle pro-, sellesse programmi kaasata ning sellega seoses oleme esitanud ka oma muudatusettepanekud viimase kümne sekundi jooksul. tahaksin öelda, et parlament on olnud olnud väga tugev, väga jõuline, jäägegi nii jõuliseks, palun. ja Saksa ja Ühendkuningriigi Euroopa Parlamendi liikmed, pöördun ennekõike teie juurde selleks äh,, ja, ja teie riikidel on võimalik saavutada äh, blokeeriv enamus, äh, nii et palun kandke hoolt selle eest, et äh, riikide tasandil sellele programmile ei tekitata seda takistavat blokeerivat enamust, vastasel korral suur osa sellest, nendest tõsistest õppetundidest, mida me oleme õppinud, lähevad kaduma ja see saadab väga negatiivse sõnumi ka rahvale Euroopa solidaarsuse kohta, suur tänu! ja nüüd annan sõna härra Balazs-Tšehhi Tšehhile, eh, kes on eh, Ungari Toidupanga president. palun, teil on sõna. Thank you uh, and uh, I am also uh, member of the suur tänu! ma olen ka Euroopa Toidupankade Föderatsiooni liige, nii et räägin tegelikult osaliselt ka Euroopa Toidupanka nimel, mitte ainult Ungari Toidupanga nimel miks me arvame, et äh, programm on oluline, programm on oluline sellepärast, et meil on äh, neli tuhat, äh, kakssada nelikümmend seitse toidupanka kahekümne ühes riigis, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jagasime inimestele peaaegu nelisada kakskümmend üheksa, nelisada kolmkümmend tonni toitu ja nagu te näite, toidu jagamise programm oli üheks meie allikateks allikatest kõige olulisem äh, toiduallikas ja äh, meie kasutame kolmekümne ühte heategevusorganisatsiooni ja kohalikku omavalitsust oma tegevuses. me leiame, et äh, toiduabi on mitmekülgne abivõimalus, see aitab aidata neid inimesi, kes on raskes olus, näiteks Ungaris talve ajal ähm, kohalikud omavalitsused pöörduvad meie poole äh, anudes abi, äh, sellepärast et inimestel ei ole toitu, kuivõrd nad peavad äh, ka kütma oma eluaset, me oleme sageli nende ainus võimalus. kuid solidaarsuse vaimu toetumine, toetamine on olulisem, kui esmapilgul võiks arvata kolmkümmend ühet, üks tuhat organisatsiooni ja sajad tuhanded sotsiaaltöötajad ja äh, vabatahtlikud kasutavad toiduabi sotsiaalse kaasamise vahendina. ja see on tõesti äh, jõud, mida Euroopa ei taha, tohiks lasta sõrmede vahelt välja libiseda. meil on ka oma ettepanekud selleks, et muuta komisjoni ettepanekud, kuid räägiksin ennekõike kolmest peamisest asjaolust me teame, et äh, plaanitakse eelarvekärpeid äh, kolme koma viielt miljardilt eurolt kahe koma viiele miljardile eurole, aga lisaks sellele äh, vähendavad programmi ulatust veel teised asjaolud, mittetoidu osa on küll väga tore, aga toidu osa väheneb selle arvelt ja uued riigid, mis, kes programmiga liituvad, vähendavad vahendeid, mis eraldatakse juba osaldat-, osalenud riikidele, nii et tegelikult meie heategevusorganisatsioonide vahendeid kärbitakse tõesti tõsiselt. ja minu küsimus on see, kuidas me seda inimestele ütleme, kuidas me ütleme inimestele, et me ei saa teid enam aidata. see on problemaatika, millega me tegeleme Toidupangas täna. mis on meie plaan siis, kui meie ressursse kärbitakse tõsiselt, kellele me ütleme, et me teid enam ei aita, isegi siis, kui meil on äh, hoolimata sellest, et meil on pikk ootenimekiri äh, ja organisatsioone ja inimesi, kes tahaksid programmist abi saada, on palju. teine problemaatiline küsimus on kaasrahastamine. ma arvan, et kaasrahastamise probleemi tuleks vältida praegu äh, kohalikul tasandil, liikmesriikide tasandil tehakse juba tõsiseid pingutusi ja eelmises programmis äh, kaeti mõned äh, logistilised ja haldusülesannetega seotud kulud, aga sugugi mitte nii suurel määral, kui vaja. kui me tahame tõesti kaupa ühest kohast teise viia, kogu selle logistikaga tegeleda, siis kohalikud omavalitsused, heategevusorganisatsioonid ja vabatahtlikud kõik peavad investeerima programmil on oma piirangud, ähm, mõnedel organisatsioonidel ei ole olnud võimalik äh, programmis osaleda, kuna nende kaasrahastamise võimalused on piiratud. nii et äh, selle tulemusena võib tekkida probleem, äh, et riigid, kus probleem on kõige tõsisem, võivad kaasrahastamisega seotud nõuetega seoses programmist lahkuda kui me näeme, et äh, mõnel külal on tõsiseid raskusi ja neil ei ole võimalik äh, logistikale vahendeid eraldada, siis äh, me anname omalt poolt enam ja me ei nõua raha neilt. siis sekkumisvarude kasutamine toidu jagamise, toiduabi jagamise programmi ja kui tekib ülejääk, siis ülejääk tuleks äh, doneerida, selle asemel, et seda hävitada, aga ülejäägi küsimust ei tohiks äh, toiduabi äh, programmiga ühte patta panna toidu- ja köögiviljade programm, mis, või puu- ja köögiviljade programm, mis mõnedes riikides toimub, võiks olla selle jaoks, kui on sekkumise varusid, siis võiks seda kasutada seal, aga mitte toiduabi jagamise programmis ja järgmised sammud, äh, probleemide lahendamine, otsuste langetamise protsess peaks olema tempokas, äh, kaks tuhat neliteist saabub õige pea, meil on veel palju tööd ära teha, meil on vaja tegevuspõhimõtteid ja meil oleks väga hea meel, kui osalevaid vabaühendusi kaasatakse võimalikult suurel määral, nii et ei kasutataks ära mitte ainult institutsioonide teadmisi, vaid ka nende teadmisi, kes töötavad selles valdkonnas igapäevaselt. suur tänu! Eurofini peasekretäriaat poolt äh, sekretäriaadi esim-, Eurotšaldi sekretäriaadi esimese esindajana on sõna proua Jana Hensworthile. Thank you very much, I m suur tänu, minu nimi on Jana Hensworth ja ma olen Eurochildi peasekretär, tegemist on katusorganisatsiooniga Euroopas, mis laste ja noorte tööd teevad Euroopas, eriti toetades ja abistades laste õiguste kaitsel. Euroopa organisatsioonide, äh, organisatsioone. meie liikmed ei ole praegu programmi kaasatud ja me ei näe ka, et äh, me oleksime kõige olulisemad partnerid sellel teel, me oleme aga samas äh, selle fondi liikmed ning toetame eesmärke. mul on määruse eelnõu kohta komisjoni poolt kaks üldisemat kommentaari. esiteks arvame me, et see programm väga selgelt ei kata neid vajadusi, mis praegu materiaalses vajakajäämises Euroopa Liidus on. tegemist on tilgaga meres ja need kogused ja summad, mida praegu ette pannakse, on väga väikesed võrreldes vajadusega. praegu me näeme, et näljaste laste arv Euroopas kasvab, lastel ei ole koolitarbeid, ei ole riideid, ei ole piisavalt äh, soojad kodud, kütteraha puudub, äh, nii et äh, puudust kannatavaid inimesi on Euroopa Liidus väga palju ja meie tegevused jäävad liiga napiks no teine oluline aspekt, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et isegi kui me materiaalsest vajakajäämisest äh, üle saame, siis sotsiaalset tõrjutust ja vaesust see ikkagi võita ei aita. meil on vaja varajase sekkumise ja ennetamise teel palju ära teha selleks, et vaesust tõrjuda ja see programm, millest me täna räägime, peab sellesse konteksti kuidagi paigutama, seda tuleb nutikalt ära kasutada. meil on väga väike summa, mida on kasutada, kui me seda suudame kasutada aga optimaalselt, siis on võimalik sekkuda liikmesriigi tasandil ning äh, tuua kaasa ka suuremad sotsiaalse integratsiooni meetmed laiemalt. kõigepealt tahaksime me tunnustada Äh, seda lähenemist, et toidu abilt jõuame me materiaalsete toodete ja abivõimalusteni. ma arvan, et see on väga vajalik programmi laiendamiseks. Äh, loomulikult meile meeldib see, et fookus on lapsepõlvele suunatud, sellepärast et vaesus ja puudust kannat-, puuduse kannatamine äh, lapseeas mitte ainult ei tekita probleeme täiskasvanueas, vaid see tekitab probleeme ka majanduse ja ühiskonna jaoks terve, tervikuna. Äh, programmi eesmärkide laienemine tuleb teha niimoodi, et programm oleks võimalikult tõhus. me tervitame seda lahen-, lähenemist, mis äh, meie lähenemised äh, kõige enam puudust kannatavate inimeste jaoks laiemaid võimalusi toovad kaasa, see on väga hea sõnastus siin käes olevas tekstis ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga tuleb meie eesmärke samuti Äh, ühte koondada. Äh, järgmisel äh, nädalal võetakse mm, tööhõive peadirektori raadi poolt vastu vaesusega võitlemise meetmed lapsepõlves ning äh, samuti tuleb see programm seostada ka materiaalse puuduse kannatamise indikaatoritega. väga palju on nende indikaatorite tuvastamiseks ära tehtud, me saame vajadust tuvastada paremini kui varem ning äh, loomulikult vastastikusel õppel ja meie teadmiste laienemisel peaks see kõik äh, kaasa aitama, mikspärast vaesus laieneb, süveneb ja kuidas saaks selle vastu midagi ette võtta? suur aitäh! annan nüüd sõna järgmisele külalisele. kes on ühe äh, kodutute, äh, kodutuid abistavate organisatsioonide võrgustiku direktor. suur tänu, proua esinaine Äh, minu nimi on Erik Spinnevi ning ma töötan äh, selliste organisatsioonidega Euroopa Liidus koos, kes pakuvad katu, äh, katust kodututele ning aitavad neid tugiteenustega. suur tänu selle võimaluse eest rääkida väga olulisel kuulamisel siin täna ma arvan, et kasulik on ka see, et teatud suuremate organisatsioonide esindajad on siia kaasatud ning äh, näiteks äh, Punane Rist äh, Euroopas ja teised on kaasatud meie fondi eesmärkide elluviimiseks, aga neid on kindlasti vaja kaasa, kaasata ka edasitestes arvutusetappidesse. mõningad kommentaarid minu poolt. kõigepealt me tervitame komisjoni poolt tehtud ettepanekut ning me loodame, et Euroopa Parlament seda toetab ning Euroopa Komisjonile ettepanekule järgneb tegevus õige pea me tervitame seda, et äh, tahetakse tegeleda nende probleemidega, kes kõige rohkem puudust kannatavad ning on kõige haavatavamad ühiskonnast. meil on väga hea meel ka, et äh, materiaalne abi on jällegi kaasatud nendesse laiendatud tegevustesse, sest see aitab kodutuid ning ka puudust kannatavaid lapsi me arvame, et keskendumine äh, laps, laste vaesusele ning ka kodutusele on väga oluline prioriteet. Äh, materiaalselt puudust kannatavaid inimesi ja kodutuid on igas liikmesriigis, ma ei tea ühtegi liikmesriiki, kes kodutuse probleemi oleks suutnud seljatada. mõningates riikides on hiljuti kodutus äh, kodutute hulk kasvanud nii majanduskriisi tulemusena, aga ka ebatõhusate poliitikate tulemusena. kõike ei saa mitte kriisi kaela lükata see tähendab seda, et kodutute arv näiteks on kasvanud äh, kuni kakskümmend viis protsenti aastas, äh, see on praegu Kreeka näide. kodutus ka äh, tegelemine käib tegelikult käsikäes noorte sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisena, mis on Euroopa Liidu üks võtmeprioriteete. vaesusevastane võitlemine on olnud juba kümme aastat Euroopa Liidu prioriteetide nimekirjas ning oluline on äh, Äh, välja tuua ka siin lipulaev äh, projekt Platvorm vaesuse vastu võitlemisele. Ähm, meie programmi eesmärgid tuleb hoida sellistes raamides, mida oleks võimalik veel äh, reaalselt saavutada. kaks koma viis miljardit eurot on ähm, ilmselt ette nähtud eelarve ja ilmselt see ei suurene, see eelarve. pigem vastupidi, kui me jagame tõrjutute ja vaeste arvuga selle äh, Äh, selle kaks koma viis miljardit eurot, siis me saame kolm eurot inimese kohta aastas. nii et me peame igal juhul arvutama realistlikult, mida selle kolme euroga on võimalik ära teha. me kindlasti ei saa mitte öelda, et see programm on äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgi täitmiseks kaks, kahekümne miljard miljoni inimese vaesusest vabastamise eesmärgi ainukene saavutamisvõimalus, aga igal juhul on vaja liikmesriikidelt rohkem struktuurset sekkumist vaesuse probleemidesse ning liikmesriike tuleks toetada nende võimaluste otsimisel. kui me programmi fookust ja ambitsiooni suurendama, siis võiks see potentsiaalselt kõige enim puuduskannatajate inimeste arvel toimuda ja seda ei saa juhtuda ma loodan, et nõukogu tasandil on piisavat äh, toetust komisjoni ettepanekule, nii et äh, seda ettepanekut ei blokeerita ning me loodame, et liiga karmid muutused äh, sellele ette pandud projektile programmi osas võiksid ehk delikaatset tasakaalu liikmesriikide vahel nõukogus õõnestada. Äh, fondi arutelu kindlasti ei tohiks tähendada seda, et igaüks taob endale vastu rinda, kui sotsiaalsed me oleme, me peame olema pragmaatilisemad selle programmi rolli ja fookust tuleb konkreetsemat äh, paika timmida, näiteks ei tohi olla paralleelseid äh, tegevusi, aga oleks täiendavuspõhimõte Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega, kõige paremat väärtust tuleb saada selle raha eest, äh, eelarvelised piirangud tuleb muidugi silmas pidada ning lõpptarbija peaks saama kõige parema võimaliku lahenduse. me loodame, et institutsioonid jõuavad tasakaalustatud lahenduseni, mis tagaks nii toiduabi, Äh, kuigi see on vähem kui varem, ning äh, et selline abi ei muutuks programmi jaoks liiga koormavaks. me usume, et sihtgrupi eesmärke saab ka parendada selle võrra, et töötatakse koos rohkem vabaühendustega ja erinevate organisatsioonidega, aga igal juhul tuleb hoida liigsest bürokraatiast, mis ilmselt läheb ka palju maksma lõppkokkuvõttes äh, tahaksime me näha, et äh, teatud äh, suunised komisjoni poolt liikmesriikidele, kuidas fondivahendeid kasutada, on vajalikud. fondivahendeid on vaja tõhusalt kasutada, vastavalt akadeemilistele andmetele, kuidas tuvastada kodutust ning vaesust ja ilmajäetust. suur aitäh suur tänu kõigile viiele eksperdile, kes sõna võtsid. meie mõttevahetuse alguses ütlesin kohe, et me ei pea sugugi ära ootama äh, kolleeg Costello raporti hääletamist, et mõista, äh, kui olulise teemaga on tegemist ja tõesti kõik toetavad selle sisu, me räägime sisust mis me võiksime äh, teha kahjuks on ka meil omad piirid ja üks asi on, et me loome küll siin programme või siis ootame lihtsalt äh, komisjoni ettepanekuid, aga mulle tundub, et seda ongi vaja arutada et äh, kuidas neid asju käsitleda, miks ma ütlen nii, kui me teeme äh, finantseerimise ettepanekuid, siis äh, muide sooviti sotsiaalfond välja jätta ja seda tuleb arutada. kardet-, kui me ei saa suurendada sotsiaalfondi vahendeid, ähm, siis äh, me ei saa to-, toetada ka äh, meie väiketalunikke ja need on kõik need tegurid, mis muudavad läbirääkimised keeruliseks. tundub, et keegi ei ole soovinud sõna võtta. Äh, siiski Šabaveri, härra Serkas ja veel üks kolleeg. kõigepealt annan sõna Šabaverile, palun köszönöm szépen, és megköszönöm az előadóknak is a... suur aitäh restoran Kööri direktorile, kõikidele teistele ekspertidele sõnavõttude eest. kui ma nüüd õigesti aru sain, teil on veel varuks lahendusi? nimelt selleks, et äh, sotsiaalfondi, fondi kaudu võiks saada kas täielikku äh, või osalist äh, finantseerimist ja mina olen täiesti nõus niisuguste reservidega. meil on pidevalt hirm, miks? sellepärast, et me oleme juba viis korda umbes ära kulutanud kõik sotsiaalfondi vahendid ja ikka ja jälle tuleb äh, paluda äh, vahendid programmide finantseerimiseks, aga kvootadel ei soovita ju ka, et äh, finantseerimine jääks endisele tase, tasemele. ja veel põllumeeste või väiketalunike toetamine ning ähm, paralleeltõmbamine põllumeeste ja toiduabi vahel, tõesti. Äh, üks asi on sekkumine põllumajanduses ja teine asi on toiduabi. keegi ütles, et neid kahte asja ei tohiks ära segada. ei tohi ära segada toiduabi kõige vaesmatele ja näiteks programmi äh, mille kaudu jaotatakse juur ja puuvilju. muidugi need on kaks eri asja, aga oluline on see, et avalikkus teaks, millega on tegemist. ja eh, tahaksin veel kord kõiki külalisi tänada ettekannete eest. aitäh! Eh, kutsun nüüd parlamendiliikmeid esitama küsimusi Serkas ja siis Mariann Harkin, palun. Permítame que aproveche para agradecerles a los cinco. suur tänu, proua esinaine. lubage mul kasutada seda võimalust, et tänada kõigepealt ettekannete eest meie tänaseid kõnelejaid, mitte ainult ettekannete eest, aga ka töö eest, mida nad on teinud äh, üle kogu Euroopa. see tagab, et inimlikkuse mõõde on endiselt olemas Euroopas ja solidaarsus vähemalt minu vaatepunktist mm, tähendab seda, et just kriisihetkedel on vaja seda meelde tuletada ikka ja jälle. sellepärast, et äh, solidaarsus äh, ei, ei ähm, tohiks, solidaarsust tohiks kindlasti õõnestada tänases kriisis. Äh, nüüd eelkõnelejate muret ma igal juhul jagan mul on tunne, et me jõuame väga paljude küsimusteni, mis puudutavad ka Euroopa Sotsiaalfondi. ilmselgelt oleme me väga avatud meie kojas, aga minu algne positsioon on see, et me peame kutsuma üles inimesi arvestama neid raskusi, mida viimastel aastatel oleme näinud äh, ning äh, me peame Euroopa-üleselt midagi tegema, me ei saa lasta lihtsalt kõikidel kas ise ujuda või uppuda, vaid me peame liikmesriikidele lisaks midagi tegema. meil on raport, kus on kõik alternatiivid ja võimalused olemas ning seal on ka kirjas täpselt, äh, millised tegevused äh, on avatud komisjoni poolt. kuna ma olen sotsialistide fraktsiooni esindaja siin, siis me oleme väga pragmaatilised omas, omades arvamises, sellepärast et me ei peaks siin teoritiseerima, inimesed sõltuvad selle fondi abist. Marian Harkin ja seejärel järgmine kolleeg. And... suur tänu, proua esinaine ja suur aitäh kõnelejatele ja vabandan, et olin, jäin veidi äh, hiljaks aga ma juba rääkisin teie kolleegidega kaks nädalat tagasi, nii et äh, ma olen üsna tuttav äh, teie poolt äh, tehtava tööga. mõningad kommentaarid minu poolt ja paar küsimust. Te rääkisite oma ettekandes väärikusest ning sellest, kui oluline on inimesele tema enda väärikus ja autonoomia. ning proua Hainsworth rääkis sellest, kuidas piskuraha tuleb nutikalt ära kasutada. aga ma tahaksin küsida teie käest, et kui te saaksite olla konkreetsemad oma väljaütlemisest, mida te täpselt mõtlesite, ma saan aru küll teie avaldustest, jah, aga siduge need konkreetselt meie kõne all oleva fondiga. loomulikult olen ma nõus ka viimase kõnelejaga, kes ütles, et liikmesriikidel on vaja suuniseid, kuidas äh, fondi vahendeid kasutada. olen sellega nõus. minu kommentaarid on järgmised. ma arvan, et me peame igal juhul näitama Euroopa lisandväärtust. eelmisel õht-, eile õhtul ma lugesin äh, Briti parlamendi arvamusi ja raporteid selle kohta, miks pärast me selle fondiga ei tohiks jätkata esiteks näiteks Euroopa Liidu kakskümmend, kakskümmend strateegia ja vaesuse leevendamise eesmärke need ei täida, väidetakse seal, aga kui te vaatate alamkoja aruandeid, siis see, mida meie siin omavahel räägime, ning enamik meie hulgast vähemalt tundub, et toetub see, toetab seda fondi ja jätkamist. Äh, te rääkisite siin blokeerivast vähemusest. ma arvan, et me peame Euroopa tasandil ja emotsionaalsel tasandil ja äh, inimeste tasandil põhjendama ära, inimesed ei saa osta süüa, sellepärast et neil on vaja osta küttepuid ja nii edasi. Äh, püüdke palun konkreetsemalt oma väljaütlemised nüüd siduda selle fondiga proua Kornelissen ja siis Karima Deli. suur tänu, proua esinaine! suur tänu eelkõnelejatele arvamuste ja ettekannete eest ma olen nõus nendega, kes arvavad, et me peame struktuurseid meetmeid rakendama selleks, et inimesi vaesusest vabastada. võib öelda, et Äh, mul läheb südame pahaks see, et majanduspoliitikat äh, ajavad inimesed lihtsalt nurka ja samas on meil äh, ainult väga väike pisku selleks, et aidata inimesi toiduabiga. me igal juhul ei pühendu ennast piisavalt sotsiaalsetele meetmetele, näib. aga praegune olukord on nii, nagu ta on ja minu arust on kõige olulisem see, et me peame tagama seda, et fondi tegevust lihtsalt ei lõpetata järsult kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuarist alates. see tähendab seda, et meil on vaja fondi äh, tegevust määrust muuta drastiliselt, meil on vaja nõukoguga kokkulepet. hetkel ei ole fondi olemas, sellepärast et blokeeriv vähemus on taganud selle, et meil kokkulepet ei ole. ma ei tea, kui väike see vähemus on, aga piisavalt suur ilmselt. väga raske saab olema selgitada, miks seda on vaja meil on vaja kindlasti vaadata rahade jagamise küsimust, seda, kuidas abi kõige paremini kasutada, Ähm, mitmed eelkõnelejad ütlesid, et äh, vähem on niikuinii on vähem vahendeid ja kui rohkem inimesi hakkab samas osalema, selles rohkem riike, siis äh, toidupankadele jääb lihtsalt väga vähe abi kätte. nii et ma soovitaksin äh, muuta seda fondi niimoodi, et kõige vaesematele ja kõige puudust kannatavates riikides saaks nende vahendeid jagada. tahaksin äh, paneeli liikmetelt küsida, äh, kas näiteks äh, materiaalne vajakajäämine või puuduse kannatamine võiks olla see indikaator, mida kasutada, mitte lihtsalt töötut leibkonda arvestada, sellepärast et kui korralik sotsiaalne võrgustik ja turvavõrk ning sotsiaalabi on tagatud, siis tegelikult töötus ei ole tingimata nälja põhjustaja. ma olen oma kolleegilt, parlamendiliikmelt Hollandis äh, kuulnud, kas dubleerivaid võimalusi on vaja äh, riigisekretär on öelnud, et tema ilmselt oleks võimeline ka oma otsust muutma ja blokeerivast vähemusest lahkuma, juhul kui te tekib siirdefond. nimelt eh, sellisel moel, et liikmesriigid, kes praegu kasutavad seda fondi, saaksid ka siirdefondi kasutada ning seitsme aasta jooksul muudaksid ennast sellest fondist sõltumatuks. see aitaks praegu veidikene säästa ning annaks samas liikmesriikidele aega oma sõltumatust äh, üles ehitada. küsimus äh, Ungari Toidupanga juhile, mis äh, siis saaks, kui fondi niimoodi muudetakse? ma ei taha loomulikult, et te siin nüüd pikalt hakkaksite sellest rääkima, aga üleüldiselt, kui see oleks ainuke võimalus praegu seda fondi säästa, siis mida me saaksime pakkuda omalt poolt toetusvõimalustena. mõtlen siin näiteks logistilist tuge, tehnilist tuge selleks, et teil oleks võimalik äh, sõltumatuks saada Euroopa Liidu toiduabist äh, ja nendest rahadest seitsme aasta jooksul. Äh, ning ma tahaksin küsida, mis juhtub siis, kui nõukogul otsustab kogu fondi tegevus blokeerida ning kahe tuhande neljateistkümne aasta jaanuarist seda fondi enam ei ole. Äh, Karima Deli, puis Karima Deli ja pärast seda Elizabeth Schröter. suur aitäh! kõigepealt tahaksin äh, tänada erinevate organisatsioonide esindajaid ja suur aitäh selle eest, et te olete tõesti mobiliseerinud jõud, et päästa, mis päästa annab, äh, läbi toidupankade ähm, erifondide. mulle tundub, et isegi kui teil, proua esinaine, on õigus ja isegi kui meie komisjoni jaoks on vaesusevastane võitlus prioriteediks, sest me oleme tõesti siinsamas vastu võtnud sellekohase platvormi, ei ole liikmesriigid aru saanud veel, et see peab ka nende riik, oma strateegiates prioriteediks olema kergenduseks on uus fond, ehm, muidugi abi on vajalik, aga nii nagu kolleeg ütles, see ei ole piisav, sest eh, tänasel päeval ei tegelda veel vaesuse struktuursete põhjustega. ja nüüd eh, vaesusevastane võitlus on strateegia kaks tuhat kakskümmend üks prioriteet, see näeb ette, et eh, peame kakskümmend protsenti vaesust, kahekümne protsendi võrra vaesust vähendama aastaks kaks tuhat kakskümmend. ainult kui fondist rääkida, siis äh, kui me äh, mm, laiendame fondi tegevust äh, ja finantseerime ka uuringuid, siis ikkagi, mis kasu saavad sellest kodutud? mina olen Euroopa kodutute strat-, abistamise strateegia üks autoreid, kuid see äh, on ainult äh, piisake suures meres ja seetõttu äh, peab äh, fond meid aitama. me oleme juba aastaid komisjonile peale käinud, et meil peab ka kodutude strateegia olema ja kõikidel riikidel peab olema oma riiklik strateegia ka selles valdkonnas, aga see ei ole veel teoks saanud. teiseks, toiduabistrateegia, see on meie päevakesk praegu, sest tegemist on elude päästmisega, ärgem unustagem seda. ja mina arvan ka, et põllumajandusega tule, side tuleb säilitada, sest äh, äh, praegu ei ole tõesti enam äh, toidu ülejääki ja Euroopa Liit seetõttu peab ähm, mängima oma reguleerivat rolli, reguleerides toiduainete hindu ja meie peame siin äh, ka mõjutama Põllumajanduskomisjoni, et nad nõuaksid komisjonilt äh, vastavaid meetmeid, et toiduhinna, äh, toiduhinnad lakke ei tõuseks. järgmiseks abi äh, tuleks jagada detsentraliseeritult ja tuleks luua uusi programme. tahaksin siin rääkida innovaatilistest äh, regionaalsetest programmidest Prantsusmaal, näiteks Poitou-Charente'i piirkonnas. seal on Toidupank seotud kohaliku põllumajandusega, äh, seal on nii-öelda solidaarsuse toidupoed ja see võimaldab saavutada selle, et kõige vaesemadki saavad ligipääsu tervislikule toidule ja kasutatakse kohalikku toorainet. nüüd äh, juurviljad, puuviljad, nende programm on ka seotud tervisliku toitumisega ja, ja, ja tuleb rõhutada nende toiduprogrammide äh, puhul seost tootja ja tarbija vahel ning sotsiaalset mõõdet. tähtis on kohapealne toodang ja me näeme jällegi, et uued ähm, vahendid äh, aitavad äh, Toidupangal äh, tööd jätkata ja integreerida sotsiaalselt vaesunud inimesi, aga ka luua uusi töökohti. tahaksin tagasi tulla nüüd mm, kolleeg Farley Äh, sõnavõtu juurde. siin tema ütles, et ei, äh, ei ole vaja hakata äh, rääkima siin heategevusest. me ei räägi sugugi heategevusest. Euroopa solidaarsus tähendab hoopis midagi muud. see tähendab anda inimestele õigus väärikalt oma elu elada ja e, seda õigust peavad kasutama, saada kasutama, kasutada kõik Euroopa kodanikud. ja siis küsiti, kas on meil veel mingit spetsiifilist fondi vaja, erifondi äh, või aitab sotsiaalfondi äh, tööst. igal juhul äh, ei tohi uus fond hakata äh, abi killustama, et ühe läbi kümme protsenti, teise läbi kakskümmend protsenti. see on kõige olulisem, kui luuakse uus fond. teine, kaasfinantseerimise küsimus. kui Prantsusmaal öeldakse, et näiteks kaasfinantseerimine peab olema viisteist protsenti ja Kreekas on viis protsenti, siis kui meil on tegemist äh, kaasinuspoliitikaga praegu, siis paljud riigid lihtsalt ei hooli sellest. seetõttu tuleb rõhutada, et abiorganisatsioone tuleb abistada. kõige rohkem on kaalul uue fondi äh, äh, läbirääkimistel, kui me ei suuda äh, nõuda seda, et uus fond luuakse ja mida see ja täpselt paika panna, mida see hakkab tegema, siis me oleme kaotanud. see nõuab ka parlamendi mobiliseerimist ja ma arvan, et asi väärib seda, et ka nõukogus survet avaldatakse. suur aitäh, proua Schröter, palun. An... ma tahaksin äh, kiire küsimuse esitada ekspertidele. nüüd fond sellisel kujul, äh, nagu ta eksisteeris, ähm, omas kindlat öö, äh, fikseeritud eelarvet, aga kõik liikmesriigid ei panustanud sellesse. osad öö, äh, maksid sisse, äh, osad maksid või toetasid seda põllumajanduspoliitika kaudu, aga nüüd uus fond luuakse nii, et kõikidel liikmesriikidel on oma programm. isegi rikkamatel riikidel, Saksamaal, Ühendkuningriigil ka neis riikides on sotsiaalne ebavõrdsus suur ja kui tõesti äh, äh, nendes, need liikmesriigid hakkavad endale fondist ka abi nõudma, siis minu meelest ei jää teistele midagi üle. Äh, tõesti, kui nõutakse väga kõrget kaasfinantseerimistaset, siis tõstetakse raha lihtsalt ühest taskust teise ja need riigid, kes varem abi said, jäävad ilma. kuigi neis on loodud juba assotsiatsioonid, organisatsioonid, kes sõltuvad äh, abirahast. paljudes riikides on kohapealsete vahenditega regionaalse finantseerimisega probleeme lahendatud ja nüüd äh, võib juhtuda, et kohe nendel väikestel kohapealsetel organisatsioonidel ei ole võimalus enam kusagilt vahendeid saada. minul on siis tõsiseid kahtlusi selle uue, uue fondi suhtes. see peaks olema ESF-i järglane, me oleme kahekümne protsendi eest väga kõvasti võidelnud äh, äh, aga nüüd läheb kõik ühte katlasse äh, ja liikmesriikide rahastamisallikad asendatakse ühe fondiga. nüüd, need organisatsioonid aga, kes juba on, toimivad, sõltusid ju äh, varem äh, sotsiaalfondist. nüüd hakkab uues, uuest fondist või peaks uuest fondist abi saama palju rohkem riike meie tegime oma arvutused, Saksamaa peaks saama viiskümmend miljonit aastas, Ühendkuningriik kolmkümmend kaheksa miljonit aastas. ja äh, need riigid, kus kasutati sotsiaalfondi vahendeid, jäävad lihtsalt rahast ilma. Edith Powers, palun mm. -hmm suur aitäh. Äh, mul on järgmine küsimus. ma lugesin küll seda äh, äh, dokumenti, mis Toidupanga kohta käis, aga kuidas täpselt? uue programmi kaudu, kuidas saaks toidu äh, panka finantseerida, kuidas see toimib? kuidas äh, vahendid ühest käest teise liiguvad nüüd? ja kuidas võib ühes programmis äh, äh, vabatahtlikuna osaleda? Ähm, kas näiteks osaühinguna saab Toidupangas osaleda. suur aitäh, proua Castello, kas teil oli ka küsimusi külalistele? esimees, ma võib-olla hoiaks oma sõnavõtu äh, lõpuks. aga kas teil on mingeid eriküsimusi seoses raportiga? jah, aitäh, proua esinaine, ma tahtsin lihtsalt tänada kõiki külalisi sõnavõttude eest ja need küsimused, mis mul on, on seotud enamasti ähm, meie ettepaneku elluviimisega äh, ja äh, sellega, kuidas programmi saaks parandada. üks valdkond, mida kõik tegelikult puudutasid, oli seotud programmi juhtimisega. programmi juhtimine praegusel kujul võrreldes MDB-ga varasemal kujul on eriti huvitav võrdlus ja palju sellest, mis siin räägiti Äh, ilmselt peaks aitama kodanike hirmu bürokraatias vähendada. et ähm, ähm, mind huvitab ka see, kas te, te toetate komisjoni seisukohti. Äh, paljud sõnavõtjad äh, ütlesid otse välja, et nad kardavad, et kas programm jätkub või mitte. ka meie kardame seda. nüüd veel üks probleem, mis tõstatati, oli programmi kohaldamisala laiendamine, nimelt et ähm, eh, et programm, kardeti, et programm läheb fookusest ära ja ei keskendu äh, äh, varasematele prioriteetidele ning äh, laste ja kodutute programmid, nende, nende puhul huvitab mind ka, et kas meie külalistel on mingeid mõtteid nende kohta. kui me nüüd kõik need, me oleme nüüd kõik need küsimused ära kuulanud, kokkuvõtteid ei ole vaja teha, aga mina sain aru, et Euroopa Komisjon on välja töötanud ettepaneku, aga mina näen siin topeltriske. kõigepealt on oht, et me laskume jälle fondi loogikasse ja nõuame kaasfinantseerimist, aga siianigi äh, on meil raske olnud toidupanga eesmärke saavutada ja seetõttu huvitab mind nüüd, arvestades nii meie juriidilisi piiranguid, nimelt ka kohtuotsust, Euroopa kohtuotsust, kuidas teile tundub, kas komisjoni ettepanek on edasi arenenud? arvestades juriidilisi piiranguid, seaduse piiranguid ja kas on võimalik programmiga jätkata? ja teine küsimus, et kui kokku võtta, on äh, asjade kui mõiste laiendamine ja programmi laiendamine, kas te ei karda, et et teie äh, sekkumisvõime lihtsalt killustub ja te ei suuda igale poole jõuda? võib-olla soovib ka Euroopa Komisjon sõna võtta. komisjon saab kindlasti sõna võtta ju Costello raporti arutamisel, hoiame siis komisjoni sõnavõtu hiljemaks ja mm, võib-olla annaksin sõna nüüd meie külalistele, ülesanne on raske, sest äh, küsimustel, küsimused on keerulised ja äh, igale sõnavõtjale antakse ainult viis minutit. Äh, alustaksime härra Spineväikist, kes esindab neid organisatsioone, kes tegelevad kodututega. no hea küll ma katsun lühidalt teha. Äh, küsimus, kas tõesti programm peaks olema pigem vaesematele riikidele suunatud kui äh, jõukamatele riikidele? see on väga raskesti vastatav küsimus. Äh, paljud kõnelejad on öelnud, et kodutus on suur probleem ja suur probleem kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. ja kui te nüüd tõesti tõesti eh, jõuate selle ühiskonna põhjakihini, siis, siis te näete, et võib-olla läheb raha lihtsalt tuulde, aga see on nii keeruline küsimus, et, et ma ei oska küll vastata, ma ei arva, et, et, et mõned riigid saab välja jätta. nüüd, kohaldamisala ma arvan, et äh, programmi laiendamine on siiski kasulik, see ei ole mingi ülemäärane laienemine, vaid äh, üsna piiratud määral teostatav laienemine ja see too- mm, mm, tõesti võib toimuda osaliselt selle arvel, mida toiduabi raames tehti varem, aga palju sõltub liikmesriikide enda heast tahtest, kas nad võtavad programmi vastu ja ma ei näe mingeid põhjuseid, miks laienemist, äh, Euroopa Komisjoni pakutud laienemist peaks tagasi lükkama. nüüd Äh, siin küsiti ka ettepaneku rakendatavuse kohta, kas seda on võimalik praktikas ka ellu viia, siin on näiteks uued teemad äh, kõne alla võetud, kodutud ja laste vaesus. kindlasti on võimalik kõigega te-, tegeleda, minu organisatsioon näiteks on oma ettepanekud juba teinud. nimelt peaks vaatama, milline on algrahastamine kodutud on sageli, sageli sattunud nõiaringi, kus nad sõltuvad mingitest öömajadest, aga kui nad nüüd saaks mingisuguse elamise, siis neil lihtsalt ei ole mööblit, puhastusvahendeid, aga osadel riikidel, neid on küll vähe, on kogemusi kuidas aidata eh, ulu, mingites ulualustes elavate eh, kodututele abi anda, et nad saaksid oma elu alustada. Mm, see on seotud ka taaskasutusega ja nii edasi. kui eh, kui te räägite siis nüüd Euroopa või kui te vaatate Euroopa Komisjoni andmeid ja siis kahekümne viie miljoniga on võimalik ikkagi väga palju ära teha, vähe, aidata peavarjudes, lihtsalt äh, öömajades elavatel äh, kodututel nõiaringist välja tulla, oma eluase leida. nüüd näeb, meie arvame küll, et väga väheste vahenditega on võimalik väga palju ära teha, kindlasti kodutute abistamiseks suur aitäh. Roberts, äh, Eurochild, palun. proua Hensworth, suur tänu. Äh, ma tahaksin kõigepealt rääkida programmi laiendamise küsimusest. Äh, kas see peaks olema laiem kui toiduabi? muidugi äh, laste vaesuse likvideerimine on äh, ühenduses Euroopa Liidu prioriteetidega, äh, nagu ma varem ütlesin, lastel on otsesed vajadused, aga see peab olema ka ähm, suunatud sellele, et, et vaesuse tsüklist välja tulla, nüüd toidupakett on ainult üks osa programmist ja seetõttu tuleks mõelda ka näiteks tervislikule toitumisele ja äh, noorte ja laste ühiskonda kaasamisel järk-järgult. kuidas seda fondi kõige arukamalt kasutada? kuidas kasutada seda nii, et inimväärikus tugevneks, et ei oleks tegemist lihtsalt äh, heategevuse almuste andmisega, vaid abikäega. praeguses Euroopa Komisjoni ettepanekus on öeldud otse, et äh, pääseprog-, äh, programm peab inimõigusi äh, edendama, laste õigusi ja peab keskenduma rakendamisel sellele, et äh, programmi partnerid saaksid fondi kasutada kaasnevate meetmete rahastamisele, et inimesed pikemas perspektiivis lõpuks vaesustsüklist välja saaksid. küsiti ka näitajate kohta, milliseid näitajaid kasutada näiteks äh, kodutute, töötute majapidamiste kohta, kasutada ähm, selleks, et fondi, äh, fondi abi äh, sihipärastada. meil on andmeid laste vaesuse kohta, meil on äh, nimetatud silk data andmed, me järgime mida peaks, milliseid andmeid peaks ära kasutama uue regulatsiooni väljatöötamisel suur aitäh, ütleb härra Tšehh kõigepealt äh, lubage mul rääkida sellest, äh, kuidas Toidupank äh, fondivahendeid kasutab. Mm, toidupank on, on toiduabi kogumise ja jaotamise organisatsioon meil Ungaris on umbes viissada organisatsiooni, kes saavad meilt toiduabi ja saavad siis to-, oma sotsiaaltööd teha, abistades toiduga äh, kodanikke. E-, e-, meie oleme mittetulundusühing, me kogume toiduaineid ja siis jagame need laiali millised võimalused meil veel on? lisaks toiduprogrammide, kas meil on veel allikaid, kust abi saada? toidupanga puhul on äh, meil veel üks väga huvitav aspekt, nimelt me saame äh, ülejääkidest abi, aga äh, probleem on ikka veel selles, kuidas neid ülejääke suunata toiduabisse. Euroopas ei kasutata ära miljoneid ja miljoneid tonne toitu aastas, aga seda võiks kasutada sotsiaalsetel eesmärkidel. toidupanga üks eesmärke ongi otsida uusi äh, nii-öelda ülejääke äh, ja võimalusi ülejäägi kasutamiseks, mida siis Euroopa Liit võib ära teha. kõigepealt tuleb mõista, kust need ülejäägid tekivad meil ei ole täpseid andmeid selle kohta, kus suuri ülejääke on ja kus on suur potentsiaal, mida võiks äh, väga lihtsalt sotsiaaleesmärkidel ära kasutada. koostöö peaks seetõttu toidu, äh, kogu toiduahela äh, piires toiduainete tootjate ja, ja sotsiaalametnike ja nii edasi vahel olema tõhusam kindlasti saaks neid hoobasid äh, paremini ära kasutada, aga inimesed pole lihtsalt teadlikud võimalustest ja siin on kindlasti mm, võimalusi asjade parendamiseks. kuidas saab äh, ülejääke toidu abiks muuta? Euroopas on mitmeid nii riike, kus äh, ülejääk kõike eh, maksustatakse käibemaksuga ja seetõttu eh, kui ettevõte tahab ülejääke anda eh, heategevuseks, siis ta peab selle eest maksma, siis lihtsam on hävitada toit. ka selles valdkonnas tuleks midagi ära teha ja mitte vähem tähtis pole ka lihtsalt teadlikkuse tõstmine kodanike seas me tervitame Euroopa aasta loomist, kus Ehm, tööklauseks on raiskamise lõpetamine selleks, et ehm, tõesti meil oleks toiduprogrammile lisaks veel täiendavaid võimalusi abivajajate toetamiseks. As EAPN we approach this program more from the meie hindame programmi rohkem nende äh, seisukohast, kes kasutavad seda programmi, mitte selle vahel, äh, sellest seisukohast, kes sellele programmile vahendeid pakuvad äh, ja loomulikult need pro-, inimesed, kes haldavad programmi, neil on oma asjatundlikud teadmised, me oleme rääkinud omavahel nendest küsimustest ja leidnud ka vastused teie küsimustele me ei saa kõigist neist rääkida viie minuti jooksul, aga palun pöörduge nende organisatsioonide poole, kes on nende küsimustega tegelenud. kõigepealt eelarve küsimus. kui äh, parlament ja targad poliitikud suudavad eelarvevahendeid suurendada, suurepärane, suurepärane äh,. Neid kasutatakse õilsatel eesmärkidel, aga vaadake, mida te teha saate. mis puudutab äh, õiguslikke vahendeid, siis äh, oli küll piisavalt segane olukord, aga selle instrumendi kaasamine Euroopa Sotsiaalfondi raamidesse oleks väga keeruline, me tahame suunata seda noortele, vanadele, tahame pakkuda otseabi, tahame pakkuda äh, marilist abi, kas seda on võimalik teha, ma arvan, et õiguslikult oleks see väga keeruline, sellepärast et ESF-i määrusel on oma väga selged piirangud, nii et kui ei jõuta konkreetse instrumendini, siis tekib täiesti selge oht, et äh, see asi jookseb äh, rööbastelt, rööbastelt ja kaob täiesti liikmed ah, ah, rääkisid, et me tahaksime vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vahendeid ah, ringkaitsesse tuua, nii et kui neid hakata ühte patta panema need, need kakskümmend protsenti ESF-ist peaks olema täiendav raha, aga see programm peaks olema täiesti eraldi ja, ja õiguslik alus praegusele programmile on täi-, palju selgem, kui see on eraldi siis äh, fondi arukas kasutamine on ka üks teema, millest rääkida. tegemist on äh, kontaktpunktiga suhtlemiseks väga haavatavate inimestega ja me peaksime kasutama seda kontaktivõimalust selleks, et äh, suunata neid teiste äh, teenuste juurde, miinimumsissetulekusüsteemide juurde, tööhõive suurendamise süsteemide juurde ja nii edasi, nii edasi. tegemist on olulise kontaktpunktiga, enam ei ole lihtsalt sellise välja, toidu väljaandmise, jagamise kohana, toidupangad on ühenduslüliks kaasamisprotsessi vahel, omavahel ja sellisel moel on võimalik neid vahendeid kasutada arukamalt ja ma võin teile tuua väga palju häid äh, näiteid selle kaasamise kohta ja seda me mõtlemegi siis, kui me räägime arukast ülesehitusest. ka meie lugesime äh, ülemkoja ja Bundestagi äh, arvamusi ja siin on arutelu keskmes lähimuspõhimõte kuid ei püüa probleemi lahkamist üle võtta, te ei saa lahendada kogu nälja ja toidupuuduse probleemi nende vahenditega Euroopa Liidus. tegemist on ainult ühe osaga panusest äh, ja solidaarsuse näitamisega. aga see võimaldab meil ka õppida ja seetõttu on väga oluline, et kõik riigid oleksid kaasatud, me peaksime uurima, miks toidupuudus ja nälg muutuvad üha levinumaks probleemiks ja mida saab teha miinimumsissetuleku programmidega näljavastases võitluses äh, meie riikides, mida on Euroopal võimalik teha selleks, et äh, süsteemi muuta, läheneda problema-, probleemile süstemaatiliselt, kõik pe-, riigid peavad seisma silmitsi reaalsusega, aga samal ajal õppima üksteiselt, sellepärast et ükski riik ei tea täiuslikku äh, retsepti probleemi lahendamiseks. kõik tahavad probleemi vähendada ja eks äh, õppigem siis üksteiselt, miks see probleem on suurenemas. kui me jääme vanade poliitikate juurde, siis kõik riigid äh, sõltuvad viie aasta pärast veel rohkem sellisest lähenemisest nagu praegu, nii et äh, tehkem siis koostööd, et uurida seda, mida peaks tegema selleks, et selline sõltuvus programmidest kaoks ja et sotsiaalkaitsesüsteemid erinevates liikmesriikides toimiksid tulevikus paremini. kõike seda saab saavutada väikeste investeeringutega, mis ei tähenda seda, et me üritaksime liikmesriikide pädevusi enda kätte kahmata, aga me püüame Euroopa tasandil teha koostööd selle tähtsa eesmärgi saavutamise nimel ning äh, selleks, et aidata meil äh, suunda muuta. mis puudutab blokeeriva vähemuse probleemi, jah nii palju kui meie teame ja äh, alati on väga raske äh, selget pilti kujutada läbirääkimistest, äh, sellepärast et asjad arenevad läbirääkimiste käigus, aga kui Ühendkuningriik ja Saksamaa moodustavad tõesti blokeeriva ploki, siis on üsna tõenäoline, et tekib blokeeriv vähemus, aga kui vähemalt üks nendest riikidest ei osale selles vähemuses, siis on võimalik, et asi läheb edasi. meie väga paljud inimesed tahaksid, et sellist programmi ei oleks, et selle järgi ei oleks vajadus, aga toidupanka järgi on väga suur nõudlus, kolm korda suurem kui mõni aeg tagasi, nii et äh, olgem siis pragmaatilised. ja haldusküsimus mõned keskendusid sellele, kuidas saaks äh, programmi muuta strateegilisemaks, kuidas rohkem äh, tarkust koguda ja, ja ja erinevate fondide fondide match imine. isegi meie organisatsioonis äh, on püütud leida samasuguseid, palutud leida samasuguseid vahendeid ja, ja kuidas seda saavutada, kuidas jääda iseseisvaks, sõltumatuks. Äh, sõltumatus äh, võib äh, meid üldsegi maad pühkida, nii et tehnilised asjaolud ähm, on sageli muret tekitavad, aga, aga eks eksperdid teavad, milliseid lahendusi välja pakkuda nendele probleemidele. suur tänu ja järgmine Äh, sõna kõneleja Olivia Berto. viie minuti jooksul on väga raske kõigile küsimustele vastata, mis puudutab äh, sotsiaalfondi küsimust. meie lähtume väikestest äh, kohalikest kommuunidest on väikeseid kogukondasid, äh, põllumajanduskogukondasid, mis on olemas äh, veel endiselt, nad on kadumas, äh, aga nemad aitavad kaasa Euroopa inimpuudust kannatavate isikute probleemi lahendamisele, me ei taha luua siin mingisugust konkurentsi erinevate assotsiatsioonide vahel, meie oleme heategijad vabatahtlikud, me ei tahaks konkureerida teiste programmidega, naabrite programmidega, me ei taha öelda, et meie eesmärgid on õilsamad kui meie naaberorganisatsiooni eesmärgid. Neil peaks olema konkreetsed vahendid toidupakkide jagamiseks ja näiteks kodutute aitamiseks. mis puudutab summasid, siis selge on see, et kakskümmend seitse liikmesriiki osalevad selles fondis, praegu neid on umbes kakskümmend, ettepanek on tehtud kaks koma, kaks koma üks miljardit või praegusel hetkel on see kolm koma viis miljardit, me näeme, me võime ise teha arvutusi, vahendid on vähenenud praegusel hetkel tuleb uusi riike, vahendid on vähendanud ja me teame, et sellised riigid nagu Prantsusmaa ja teised riigid äh, peavad seisma silmitsi vahendite kärpimisega poole võrra. Äh, vahendeid on vähendatud juba viimased viis aastat. Äh, ja võtame selle minu organisatsiooni näite, siis äh, vahendeid on vähendatud, samas äh, viimase aasta aastate jooksul on kolmekümne viie protsendi võrra abivajajate arv äh, suurenenud, nii et juba praegusel hetkel peab meie organisatsioon ähm, seisma silmitsi raskete oludega, võideldes raiskamise vastu ähm, ja ja saadikud küsivad, et mis siis juhtuks, kui kaks tuhat neliteist äh, äh, kui see asi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lõpeks, sada kolmkümmend miljonit äh, einet jääks aastas vähemaks, sajad tuhanded inimesed peaksid nälga kannatama, meil ei ole kellegi võlukepikest, meil ei ole mingisugust imerohtu meie sarnastel organisatsioonidel, aga isegi poole võrra äh, vahendite vähendamine on meie jaoks äh, kaelamurdvaks, peaaegu kaelamurdvaks äh, väljakutseks, me ei suuda neid vahendeid kuskilt mujalt leida aasta jooksul. toimimine ja raamistik Äh, kui riigid peavad kaasrahastamist pakkuma, siis äh, tuleb arvesse võtta seda, et mõningatel riikidel ei ole võimalust äh, omalt poolt oma vahendeid esitada kaasrahastamise programmi jaoks ja vähemalt peaks olema võimalus riikidel kes, kellel on tõsiseid raskusi taotleda erandit kaasrahastamise tingimustest, tegemist on ju riikidega, mis on kõige haavatavamad oluline on ka see, et tegemist ei ole väga raske äh, reguleerimisraamistega, meie oleme, me haldame küll neid vahendeid, mida meile antakse, kuid äh, tegemist on heatahtlikuga, heatahtlikega, kelle eesmärgiks on pakkuda humanitaarabi ja mitte äh, erinevaid ähm, vorme täita. ja seda tuleb väit-, vältida ja projektipõhist rahastamist ähm, tuleks vältida ja praegusel hetkel ei ole olnud mingisugust varade äh, raiskamist ja praegusel hetkel on a posteriori kontrollimeetmed ennast õigustanud äh, ja me ei peaks äh, mingisuguseid a priori meetmeid hakkama rakendama. see muudaks olukorra organisatsioonide jaoks väga keeruliseks ja vabandust, et pidin nii kiiresti rääkima, kuivõrd mul oli ainult viis minutit ja nüüd anname siis äh, sõna meie raportöörile proua Emmer Costellale. suur tänu, lugupeetud esinaine ja jällegi tahaksin tänada organisatsioonide esindajaid, sellepärast et nad on siia täna tulnud äh, ja jaganud meiega oma väärtuslikke teadmisi, tahaksin ka ka äh, korrata seda, mida ütles härra Serkas ja tänada teid selle tähtsa töö eest, mida te teete koha peal ja tahaksin tänada ka parlamendiliikmeid oma sõnavõttude eest ja ma arvan, et meie mõttevahetus oli kasulik meile kõigile. siin äh, kerkisid esile mitmed mõtted ja võib-olla oleks kasulik äh, mõningaid neid kokku võtta. nagu juba alguses ütlesid äh, organisatsioonide esindajad, ja see on väga tähtis tegemist on äh, fondiga, äh, väikese rahasummaga, tegemist ei ole tööriistaga, mis aitaks võidelda vaesuse vastu kui sellise vastu, tegemist pole sellise platvormiga, kuid kellegi, sellegipoolest on tegemist olulise avaldusega Euroopa Liidu so sotsiaalse solidaarsuse äh, kohta puudust kannatavate inimestega, me püüame vähegi vä, väikesel määral vähemalt leevendada vaesust, me ei väidagi, et vaesusega seotud problemaatika saaks selle fondi abil täielikult korralikult lahendatud ja ma arvan, et seda tasub esile tõsta. Äh, samuti tahaksin tänada organisatsioone äh, ja kõik need organisatsioonid, keda ma olen külastanud, äh, Restos du Coeuri külastasin Strasbourgis eelmisel nädalal, olen külastanud mitmeid Iiri organisatsioone, tahaksin neid tehtud töö eest kiita ja fond praegusel kujul on ainult üheks väikeseks tilgaks ookeanis, aga te töötate selle nimel, et leida täiendavaid vahendeid, kas annetusi, vabatahtlikke materjale, reaalseid annetusi ja, ja nii edasi ja nii edasi, see on vägagi teretulnud veel küsimus, aga tegemist on lähimuspõhimõtte rikkumisega õiguslikus aluses, ma arvan, et me oleme paika pannud, et õiguslikud alused on täiesti vettpidavad selle programmi jaoks ja see on väga hästi kooskõlas aluslepingutega, see on kooskõlas väga hästi Euroopa Liidu tegevusega, ähm, Euroopa Liidu kõigi kodanike huvides ja see on kooskõlas väga hästi ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega. nii et ma arvan, et me peaksime olema tehtud tööga rahul, me peaksime olema Äh, rahul sellega, et meil on õiguslikud alused paigas, ma tõesti mõistan organisatsioonide ja liikmete muret äh, seoses rahastamistaseme vähenemisega ja programmi vahendid on piiratud ja kahjuks äh, meie komisjonil ei ole võimalik automaatselt äh, eelarvet suurendada, aga kindlasti äh, kuulame tähelepanelikult teie seisukohti ja ka, ka anname oma endast parima, kasutades oma poliitilist mõju, et tagada, et äh, rahafondil oleks vähemalt minimaalsed vahendid eesmärgi poole püüdlemiseks kuulasin samuti tähelepanelikult kaasrahastamise kohta tegevat tehtud kommentaare ja ma arvan, et selle valdkonna küsimuste üle peaksime nõukogu ja komisjoniga veel äh, aru pidama, äh, me teame juba, et olukord on praegugi keeruline. mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis on oluline, et see fond, kas ma räägin liiga kiiresti, küsib proua Costello. ma arvasin, et mul on ainult viis minutit aega. Äh, arvasin, et on vähemalt viis minutit. mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis äh, tegemist on eraldi rahastamisinstrumendiga, see on ka väga oluline, räägime selle kohaldamisala laiendamisest ähm, väga olulised on ka äh, erilised äh, sihtriigid, räägime variraportööridega sellest, haldusküsimused komisjon on öelnud ja räägime komisjoniga kindlasti sellest ka, äh, millised on haldusnõudmed, püüame kanda hoolt selle eest, et bürokraatia oleks nii piiratud kui vähegi võimalik, siis õpitud kogemuste edasiandmine on iseäranis oluline ja sellele tuleb tähelepanu pöörata on nõutud, et väga palju ei muudetaks seda programmi, sellepärast et programm on väga hea programm ühelt poolt, aga teisest küljest ma arvan, nii nagu ka teie olete öelnud, on siiski valdkondi, on asjaolusid, mida on võimalik parandada, oleme variraportööridega sellest juba rääkinud ja ma kohe lõpetan. Äh, ja esinaine katketab, ütleb, et me räägime pärast teiste variraportööridega edasi ja kuulamine lõpeb, tuletan teile meelde, milline on meie ajakava, vaatame raporti projekti kahekümne 20 kahekümnendal, kahekümne esimesel veebruaril siin muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on väga lähedal, aga me peame eelarve läbirääkimiste kuluga sammu käima. Teil on kahekümne kuuenda veebruarini kahekümne kuuenda jaanuarini muudatusettepanekute tähtaegu, muudatusettepanekuid ja võimalikku esi-, esitada märtsis kavatseme minna täiskogusse sellega ja et alustada läbirääkimisi nõukogule, ma ei tea, kuidas see on võimalik, aga vähemalt nii see praegu on plaanis. suur tänu äh, meie viiele külalisele ja ma pean tunnistama, et kuulamised on noh, mõnikord üsnagi äh, äh pingelised äh, aga kindlasti on neist väga palju abi meie raportööridele, kes äh, ammutab äh, inspiratsiooni teie sõnavõtusest ning äh, kahekümnendal veebruaril võtab ta kindlasti oma raportit tutvustades teie kommentaare arvesse. lõpetame siis selle päevakorrapunkti käsitluse, lähme päevakorrapunkti kuusteist juurde, siin nüüd on meil plaanis nelja agentuuri tööprogrammi tutvustamine ja pean vabandama meie direktorite ees siin ja andma juhtimisohjad üle meie aseesinaisele Nadja Hirschile. kõigepealt proua Krista Sedlatšek tutvustab meile Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tööprogrammi. palun, proua, teil on sõna. Thank you very much uh, and thank you for the invitation to suur tänu suur aitäh, et andsite võimaluse meile kõigepealt esile tuua meie tööprogrammi osad. räägiksin kolmest põhilisest aspektist, mida me kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates oma tööprogrammis kõige olulisemaks peame. kõigepealt meie oluliseks on, meie oluliseks tööks on juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal korraldatud ja sel aastal ka korraldatava ohutute töökohtade teavitusnädal. meie slogan ja kampaania on äh, ohutu töökoha nimel koostöötamise äh, nimeline. meie eesmärk on tippjuhte kaasata selleks, et vähendada töökohal riske et kaasata nii töövõtjaid, juhte kui ka ametiühinguid selleks, et töökohtadel riske vähendada. ma peaksin ütlema, et kampaania kuigi teema on üldine, on kampaania olnud päris edukas. meil on võimalik olnud ka välja too-, töötada eh, infomaterjalid selles osas. It's not functioning.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 infomaterjal, mis on välja antud kahekümne neljas keeles ja me oleme andnud välja praktilisi suuniseid, DVD-sid, postereid ning teisi infomaterjale, mida tegelikult hinnati väga kõrgelt liikmesriigi tasandil. see oli nii eh, juht, eh, töötajate ülesannetega seotud kui ka eh, töövõtjate rolliga üldisemalt. samuti äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon on saanud need materjalid ka kätte, kes on liikmesriikidele ja oma organisatsioonidele need materjalid välja jaganud. ning mitmetel seminaridel ja konverentsidel on nad ka osalenud ja enamik liikmesriike on olnud väga aktiivsed selles tegevuses. samuti oli meil äh, kaks uute töötajate otsimisvooru Euroopa tasandil ning kaheksakümmend ühe, viis koostööpartnerit on leitud liikmesriikides, kes kannavad kõik endas seda äh, kampaania sõnumit äh, ohutust töökohast, sealhulgas on erinevad äh, Euroopa sotsiaalpartnerid, siin hargmaised ettevõtted on kaasatud ning ka üle-euroopalised erinevad organisatsioonid. samuti oleme me heade praktikate auhinda välja andnud ning meil on peaaegu kõigidest liikmesriikidest viiskümmend äh, avaldust selles osas tehtud, valimisprotseduurid äh, on läbi viidud ning oleme välja valinud ettevõtete tasandilt kümme äh, parimat praktikat, sealhulgas ka väikeste ja mikroettevõtete tasandil ning meie tippkohtumine leiab aset novembris käesoleval aastal Bilbaos ning see on kaasorganiseeritud äh, Leedu äh, nõukogu eesistumisega. oleme ka äh, ohutute töökohtade kampaaniat ette valmistamas uut kampaaniat, mis tähendab, mille hüüdlauseks on stressivaba töökeskkond me vaatame psühhosotsiaalseid ja muid psühholoogilisi riske ettevõtte tasandil, mida töötajad võivad, ähm, mille all kannatada, ning äh, see teema on, tundub väga kõrgelt hinnatud ka meie koostööpartnerite hulgas The second area I would like to touch is uh, the develop- teine valdkond, äh, mida ma tahaksin rääkida, millest ma tahaksin samuti rääkida, on veebipõhine interaktiivne riski hindamise süsteem väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. me oleme nende tegevustega juba algust teinud kaks aastat tagasi ning näib, et aina enam liikmesriike osaleb nende enda riskianalüüsi mehhanismide väljatöötamisel ja seda ka sektoriaalsel tasandil ning me oleme praegu arengufaasi välja kuulutanud, oleme kasutatavusuuringuid läbi viinud ja testinud seda süsteemi juunis äh, aastal kaks tuhat kaksteist juba ning äh, uued äh, arendused integreeritakse sellesse süsteemi ning me kasutame nüüd riskihinnanguks seda väga vajalikku veebipõhist interaktiivset keskkonda me oleme üheksa vastastikust äh, mõistmise memorandumit liikmesriikidega alla kirjutanud ning äh, arutame neid teemasid veelgi enamate liikmesriikidega, et nemad saaksid äh, ka oma tasandil neid instrumente rakendada. tundub, et tekkimas on lumepalli efekt, aina enam liikmesriike liitub ja teeme tööd koostööd ka rahvusvahe, rahvuslike instituutidega, rahvusvaheliste Äh, instituutidega ning kaheksa äh, sektori, äh, sektoraalset olulist tegutsejat on liitunud. töötame nende arengutega edasi, pakume ka omapoolseid koolitusvõimalusi ning tehnilist abi meie kogukonnas Euroopas. ning loomulikult oluline on see, et need liikmesriikide ja Euroopa Liidu sotsiaalpartneritega koos äh, sellised platvormid välja arendataks. me kasutame üheskoos ka rahastumisvõimalusi ning äh, oleme andnud välja enda poolt selle süsteemi kasutamise suuniseid äh, nii, et suuniste järgi saaksid liikmesriigid ka raha taotleda selle süsteemi kasutuselevõtuks. ning meie viimane oluline projekt sai alguse samuti me tegeleme siin vanemate äh, töötajatega ning äh, ka tööohutuse standarditega. Äh, instituudid on, institutsioonid on kahe miljoni eurost tegevust ka toetanud ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimub äh, lõppkonverentsiga see projekt. me uurime ning hindame seda, mis äh, toimub liikmesriikide tasandil, äh, töökohtade tasandil, vanemate ja eakate töötajatega ning püüame tuvastada sobivad indikaatorid tulevikus loodame kokku panna omad järelmid ning koos tööhõive peadirektoraadiga eh, saab siis Euroopa Parlamendile ka teha mm, täiendatud eh, ettepanekut õigusaktideks ja juba hommikul oli sellest juttu, et me peaksime vaatama lähemalt neid strateegiaid ja programme, mis parendaksid eh, eakate töötajate, aga töötajate tervikuna võimalusi tööturul paremini hakkama saada ning meie viimane kommentaar on see, et meie agentuur on äh, alustanud äh, tervishoiu ja töötervishoiu strateegiaga. me oleme oma juhatuselt saanud juba nõusoleku selle jaoks detsembris ning strateegia vastuvõtmine loodetavasti toimub kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. ning äh, see on loomulikult toimumas koostöös komisjoniga ning nemad alustavad äh, loodetavasti Euroopa tasandi strateegia ülevõtmist. Äh, me loodame siis koostööd teha nii liikmesriikidega kui komisjoniga tervikuna. nii et äh, võib-olla ma saan küsimustele vastata hiljem, aga ma tahaksin veel rääkida kokkuleppest, millest hommikul oli siin ka juba juttu. me püüame siit kokkuleppele Bilbaos saada allkirja, tundub, et et eh, sellele lepingule on Hispaania valitsus alla kirjutamas, me töötame küll baastekstiga, aga tegemist on loomulikult rahvusvahelise lepinguga ning seetõttu eh, läheb aega, enne kui allkirjad jõuab meie agentuuri tagasi. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua Sedlatšek ja nüüd ma annaksin sõna proua Kristjan Leterbaierile, kes on Sedefoki tegevdirektor. Teil on sõna suur tänu, austatud parlamendiliikmed ja daamid ja härrad. tahaksin ka tänada teid äh, selle eest, et Tööhõivekomisjon ja Euroopa Parlament on toetanud meie Euroopa Kutseõppe Arenduskeskust. nagu te teate, siis äh, meie keskus alustas tööd sellega, et püüti värvata direktorit, kaks esimest värbamisvooru jooksid kahjuks luhta ning tahaksin teid, teile tutvustada äh, proua Krušet, kes on novembris kaks tuhat kaksteist meie direktori asetäitja, kohusetäitja. meie tegevused on küll äh, edasi jõudnud, aga ei ole veel lõpule jõudnud. sellepärast, et äh, meie äh, hoonetes on avastatud ehituspraaki. me oleme teinud oma tegevuskava kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks äh, ning eh, meie iga-aastane tööprogramm kaks tuhat kolmteist on ka meie veebilehel peatselt kättesaadav. aga praegu ma tahaksin öelda, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogramm on rakendatud seda edukalt. me oleme Norra ja Islandi panused eh, kätte saanud. Eh, aut-, kontrollikoda on selle kohta ka auditi läbi viinud ning auditid ei ole mitte ainult meie keskuse äh, legaalsust tunnistanud, vaid ka meie hä-, hä-, head tööd. me oleme alustanud äh, noorte töötuse vastast võitlust, äh, sellepärast et noorte töötuse vastases võitluses on oluline nende kutsekvalifitseeri-, kutsekvalifikatsioonide parandamine. me oleme Euroopa Liidu kutseõppe äh, tuumtegevustega tegelemas äh, ning meie arenduskeskus äh, seda ka tõsiselt võtab. nelikümmend protsenti madala kvalifikatsiooniga töötajaid, viiskümmend protsenti on kõrgema kvalifikatsiooniga ning kümme protsenti on ülikooliharidusega noori praegu Euroopas. samas äh, nüüd äh, me näeme seda, et äh, kutseõppega on nelikümmend protsenti muutnud, muutunud on ka ülikooliharidusega inimeste struktuur see tähendab seda kokkuvõttes, et kutseõpe on endiselt äh, kõige olulisem hariduskvalifikatsioon ning meie konkurentsivõime parandamiseks Euroopas ongi selliseid inimesi väga palju vaja. aga nende inimeste taust, kes kutseõppesse sisenevad, on muutunud. meil on vaja konkreetseid meetmeid, mida on ka võtnud äh, mitmed riigid selleks, et need inimesed, kes kutseõppe tasandil õppida tahavad, lõpetaksid vähemalt keskse kvalifikatsiooniga. Austrias vähemalt need, kes õppepoisi koolitusse sisenevad, on tavapäraselt kolmeteistaastaselt, aga õpipoisi koolitusse sisenejad näiteks Saksamaal on kuusteist ja vanemad mis äh, viibki mind järgmise aspektini. me oleme vaadanud äh, noorte töötust äh, kogu Euroopas ja me teame, et õpipoisikoolitus ja kutseõpe on väga olulised. me oleme programmide seireperioodil näinud, et riikide positsioon kutseõppe vallas pareneb ja meil on olnud isegi kahepoolseid äh, programme õpipoisikoolituses, näiteks Saksamaa on äh, vastastikuse mõistmise memorandumi kirjutanud alla kuue liikmesriigiga ning ka komisjon oli sellesse kaasatud. ning äh, komisjon püüab luua Euroopa õpipoisikoolituse alliansi niimoodi, et see programm pakuks vähemalt osa lahendusest väga kõrgele noorte töötusele eh, tänases Euroopas. mõningates linnades ja riikides on see viiskümmend, kuuskümmend protsenti noortest, kes ei tööta. Eh, uued nõudmised on muidugi meie keskuse suhtes ka eh, esitatud. me kanname me peame läbi viima mm, oskuste analüüsi ja uuringu, äh, sellepärast et äh, komisjon loodab äh, meie arenduskeskusele, et me leiame piisavalt andmeid eurooplaste kutseprofiili kohta ning see saaks siis teenida omalt poolt Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, sest komisjon saaks teha liikmesriikidele vastavad riigipõhised soovitused me püüame kõik teha selleks, et ka kärpida oma tegevuskulusid, me oleme väga edukalt rakendamas videokonverentside süsteemi, et oma äh, erinevaid äh, sõidukulusid vähendada, näiteks äh, ka uute töötajate värbamisel kasutame me videokonverentsi ja Skype'i vahendeid Äh, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus palub juba praegu Euroopa Parlamendi toetust. Äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on meil vaja ka lisafinantsvahendeid, praegu arutatakse seda küsimust äh, meie juhtnõukogu ja komisjoni vahel. kui meie juhtnõukogu jõuab ähm, eelarve esimese versioonini, siis esitame me selle ka teile ja loodame teie toele, aitäh! suur tänu, härra Lettmaier. järgnevalt ma annaksin äh, härra Valedesele sõna, kes on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juht. suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile. ma loodan, et slaidid töötavad, ütleb kõneleja äh, Eurofondi ehk Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi jaoks on olnud äh, väga oluline periood, sellepärast et kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist on meie esimene tööfaas läbi saanud ning nelja-aastane programm algab käesoleval aastal, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist. see kestab äh, hüüdlause all kriisist taastumiseni, äh, konkurentsivõimelisema ja õiglasema Euroopa nimel paremini teavitatud poliitikavalikud. tahaksin rõhutada siin, et meie uus nelja-aastane programm me töötame edasi nendes valdkondades, kus meil on juba väga tugev äh, spetsialistide teadmine, nimelt töötingimuste vallas, elutingimuste vallas, äh, tööstuslikud suhted, äh, kollektiivsed suhted äh, ning struktuursed muutused. me oleme siiani teinud ning baseerime ka oma edaspidised töötegevused oma seiretegevustega. me oleme läbi viinud Euroopa töötingimuste uuringut, samuti Euroopa elukvaliteedi uuringut ning Euroopa ettevõtete uuringut seda me oleme läbi viinud kolmekümne üheksas riigis ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal käesoleva parlamendi ees esitati ka nende uurimiste, uuringute tulemusi koos Martin Scholziga konverentsil, mille sisuks oli äh, elukvaliteedi hinnangud. Äh, me loodame elukvaliteedi uuringus äh, ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks äh, tõmmata me tulemustele joone alla ning äh, väliuuringud algavad äh, ja andmete kogumine algab käesoleva aasta alguses. Te võite minna ka meie kodulehele, seal on informatsioon küsimustike kohta, saate näha täpselt osalevate riikide kohta, saate tulemustest ülevaate nii et see info on kõik veebis olemas. kolm kolm seirekeskust on meil ka paika seatud, üks on töötingimuste uurimiseks ja kaks seirekeskust liidame me kokku, kuna nad tegelevad väga üksteisega seotud äh, teemadega ning me saame struktureerida oma tulemusi paremini. ning Euroopa Muutuste äh, Keskust äh, see tööd korraldame me samuti, suur konverents toimus kahe tuhande esimesel aastal Nizzas. oma uuringute tulemused ja info kombineerime me kõikidest meie seirekeskustest ning äh, kõik need äh, uurimisandmed on viimastel andmetel, viimastel aastatel äh, keskendunud sellele, et uurida kriisi sotsiaalset mõju ja ma tahaksin tuua meie tulemustest kolm põhilist faktorit välja. esimene mida ka äh, viimati kolmandal elukvaliteedi äh, uuringu tulemuste avaldamisest Euroopas äh, ja Brüsselis kajastati. nimelt üks kolmest Euroopa kodanikust ütles, et tunneb muret oma rahalise olukorra pärast. Te näete seda, et inimesed ütlevad, seitse protsenti nimelt küsitletutest ütles, et nad ei tule ots otsaga kokku. aga Eh, samas eh, need vastused on väga suure erisusega, kakskümmend kaks protsenti inimestest in Kre-, eh, Kreekas arvas nii, et nad ei tule otsaga toime, aga ainult üks protsent Soomes. nii et seetõttu me näeme, et rahulolu eluga ja õnne tase on teatud riikides kasvanud peaaegu kakskümmend protsenti aga samas kukkunud oluliselt nendes liikmesriikides, kes on tajunud ilmselt kriisi äh, järelmeid kõige tugevamini. nii et Euroopa on endiselt hea koht elamiseks, aga olukord on halvenenud. edasi, inimesed on äh, kaotanud institutsioonidesse usalduse, äh, valitsustesse ja parlamentidesse, ilmselt siin ruumis inimesi see ka huvitab kümne punkti skaalal on usaldus parlamendi vastu neli koma üks ja valitsuse vastu neli. aga jällegi, äh, tulemused liikmesriigiti erinevad ja need, kes on kriisist kõige rohkem räsida saanud, äh, need usaldavad ka kõige vähem. aga äh, kriis on mõjutanud ka teatud ühiskonnagruppe tugevamini kui teisi selle raporti järgi, mis äh, käesoleval aastal äh, avaldati, on nii-öelda niitid ehk noored inimesed, kes ei ole, ei osale õpingutes, täiendkoolituses või tööturul, äh, nende hulk on kasvanud neliteist koma viis protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast vanuses viisteist kuni kakskümmend üheksa. Need on neliteist miljonit inimest ning majanduskahju, mida on kokku arvutatud, on üks koma kaks protsenti Euroopa Liidu SKT-st. kokku teeb see kahe tuhande üheteistkümnendal aastal rahas sada viiskümmend kolm miljardit euro, eurot. ning me oleme andmeid äh, koondanud ka just sotsiaalsete kulude vallas mida noortetöötus on kaasa toonud ning teinud ka ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. kolmas ja viimane näide äh, puudutab äh, kriisi mõjusid, äh, mis on seotud ühiskondade ja majanduste ähm, ümberstruktureerimisega. me oleme uurinud töökohtade kao tõenäosust ning oleme ka joonistanud välja profiili inimestest, kes kõige tõenäolisemad töö kaotavad või kõige vähem tõenäolisemad uue töö leiavad. aga need inimesed, kes jäävad ümberstruktureeritud äh, ettevõtetesse, on väga olulised, sellepärast et et kuigi nad on ettevõttele vajadus, vajalikud, tunnevad nad sellegipoolest ennast ohustatuna. nii et siia on ka vaja suunata rohkem tähelepanu edasi liikudes eh, uue nelja-aastase programmi juurde, siis eh, oluline on see, et meie eesmärk on kõrgkvaliteetset, õigeaegset ning poliitika otsuste jaoks vajalikku informatsiooni tagada äh, valdkondades, mis on seotud tööturu ja töötusega näiteks on meil töökohtade seire algatus, kus me uurime, millised on töökohtade profiilid, mis on kaotatud või juurde loodud. oleme ka töötleva Euroopa tulevikule keskendunud. teiseks poliitika valdkond, mis puudutab töötingimusi ning neid töötingimusi just, mis töö muudab jätkusuutlikuks, eriti kui inimesed peavad tööturul püsima kauem kolmas, äh, tööstussuhted muutuvas poliitikakeskkonnas, näiteks majanduse juhtimise mm, uued aspektid ja viimane on elustandardid ning äh, sotsiaalne ühtekuuluvus, me keskendume siin erinevatele valdkondadele, sealhulgas äh, lapsehooldusteenused, tervishoiuteenused või noorte inimeste kaasamine tahaksime oma panuse anda poliitikaloojatele, et äh, teadlikkus oleks parem, me seirame ka seda, kuidas meie panust konkreetselt kas kasutatakse või ei kasutata erinevates äh, algatustes. kakssada neli Euroopa Liidu õigusdokumenti on meie institutsiooni äh, viiteid kasutanud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siin on äh, konkreetsed näited, kakskümmend üheksa dokumenti on konkreetselt äh, käesoleva koja kasutatud olnud, ka tööhõive. Äh, komisjon on väga paljusid äh, nendest oma raportites kasutanud, siin globaliseerumisega kohandamise fond ja teised raportid, aga näiteks ka naiste töötingimused teenuste sektoris või äh, Äh, finantskriisi mõju ja töökohtade loomine VKE-de e potentsiaali tagamiseks. meil on ka käesoleva komisjoni dokumente, kus räägitakse näiteks tööhõive peadirektoraadi lipulaev projektist kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ning meid, meile viidatakse ikka ja jälle nendes raportites või näiteks ka nüüd noortegarantii valguses räägitakse ikkagi meie äh, uurimistulemustest korduvalt ka. lõpetuseks mõningad arvud. et näidata, mida me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oleme teinud. kõigepealt eelarve kasutamine on olnud rohkem kui üheksakümmend üheksa protsenti, sealhulgas äh, lisa mm, sõltuvalt sellest, kuidas kohus otsustab Äh, palkade osas võib olla üheksakümmend seitse protsenti, kakskümmend miljonit eurot meie eelarve, rohkem kui kaheksakümmend üks protsenti sellest läheb meie tuumtegevustele. Äh, meil on sada seitsekümmend kaks väljaannet, äh, kaheksasada kolmkümmend üks koos erinevate tõlgetega ning allalaadimiste all, arv meie kodulehel on umbes sada tuhat, võib öelda kaks miljonit külastajat meie veebilehel äh, on ennast leidnud. nii et minu poolt kõik ja vastan teie küsimustele hea meelega. You suur tänu ettekande eest. annan sõna nüüd Madlin Saabenele, kes on Euroopa Koolitusfondi juht ning palun pidage kinni kõneajast seitse minutit. see on alati kurb saatus, kui oled viimane kõneleja, ütleb äh, kõneleja suur tänu, tere pärastlõunat kõigile ning äh, ma tahaksin alustada sellest, et ma täna tööhõivekomisjoni liikmeid äh, suurepärase toe eest, äh, mis te olete meile andnud äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta vältel. see aasta ei ole väga lihtne ning te saate ilmselt aru ka minu sõnavõtust, et meie koolitustegevuste jaoks on aasta olnud päris keerukas. kaks tuhat kaksteist oli aasta, mil äh, Lõuna-Vahemere riikides äh, oli olukord äh, väga kiiresti muutuv ja te teate, et Euroopa koolitusfond töötab riikides, mis on Euroopa Liidust väljaspool, sellepärast ma ei hakka meie liikmesriikidest midagi rääkima, vaid ma räägin konkreetselt sellest, mida me teeme oma mandaadi järgi Euroopa Liidus väljaspool. miks väljaspool? sellepärast, et selleks, et Euroopa oleks tugev, on vaja tugevaid naabreid ja kui me siin räägime nutikale, kaasavale ja rohelisele kasvule, siis see ulatub Euroopa Liidu piiridest väljapoole. kui me räägime vastastikusest sõltuvusest, mis kõikide nende valdkondade vahel on, siis kõike tuleb arvesse võtta. kaks tuhat kaksteist on aasta, mida äh, Euroopa Komisjoni meie eest vastutav äh, peadirektoraat on hinnanud meie tegevuse osas kokku on pandud dokument selle kohta, mis teile on ka välja jagatud, mainib seda, et Euroopa koolitusfondi hinnatakse positiivsena, meie panus on positiivne, me oleme olnud kulutõhusad ning pakkunud lisatud, lisandväärtust oma tegevusega ning hindajad rõhutavad ka seda, et Euroopa koolitusfondi eh, tegevused on olnud vastavad riikide vajadustele. kaks tuhat kaksteist oli aasta, mil me jätkasime Torino protsessiga ning mul on hea meel öelda, et Kopenhaageni eh, protsess, eh, meie sõsaragentuur, kes on vastutav Euroopa Liidu liikmesriikides meie tegevuste eest, on inspireeritud eh, tegelikult Euroopa Koolitusfondi tegevusega väljaspool Euroopa Liitu. Ähm, osalejaid on palju, siin on mõningad erandid riikide näol, te saate aru, mikspärast äh, Türkmenistan ja Süüria ning Alžeeria ei osale poliitilistel äh, põhjustel ning äh, Island loomulikult sellepärast, et ta on teistes töö koostöösuhates. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Torino protsessist, millele me joone tõmbame alla suure konverentsiga mais, on see et praegu kõigepealt ma tahaksin teid kutsuda konkreetselt sellele üritusele, te näete esindajaid nendest meie koostööriikidest, te näete konkreetselt, kes meie tegevustest on hüve saanud. me lisasime juhtimise dimensiooni eh, sellepärast, et eh, kutseõpe, inimressursi areng ja kõik need küsimused ei ole mitte ühe instituudi pärismaa, pärusmaa vaid need puudutavad erinevate sektorite kokkupuutepunkte ning seetõttu on meil vaja ühtset visiooni ja rakendamist, mis on selleks olulised, et vastava poliitika eesmärgid ka tõesti täidetud saaks. sellepärast oleme me alustanud debattidega ning mitmetasandilise valitsemise äh, tugiprogrammidega meie Äh, riikides. miks äh, mitmetasandiline valitsemine, sellepärast et me usume seda, et poliitilised otsused horisontaalsel tasandil saavad kõige paremini vastu võetud. mitmetasandiline tähendab ka, et kogukonnad ja keskvalitsus on võrdselt äh, kaasatud enamikus riikides, kes on meie koostööpartnerid, vajavad kohaliku tasandi toetust sellepärast, et äh, kohaliku tasandi dimensioon lisab piisavalt infot nii keskvalitsuse kui kohalike äh, omavalitsuste tegevuste kohta. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oleme me olnud ka väga aktiivsed äh, ettevõtluse arendamisel, seda Torino protsessis ka ette pandi. Mm. oluline on see just nendes riikides, kus töötus on väga suur, eriti just noorte ja naiste tööpuudus. tooksin näitena siin Egiptuse, näiteks demograafiline pomm Egiptuses on plahvatamas, äh, kümne aasta jooksul on vaja luua kolmkümmend viis miljonit töökohta, me ei usu, et ükskõik milline riik maailmas on äh, võimeline nii palju töökohti looma, aga kui me tagame noored inimesed oskustega, Äh, ise luua ettevõtteid, endale olla tööandjaks äh, või oma karjääri juhtida, siis on asi muidugi parem. Äh, meie sekkumisel on Egiptuses täna näha seda, et eelmisel nädalal võttis valitsus otsuse vastu kutseõppenõukogu loomise kesktasandil ning see võimaldab koordineeritud Äh, lähenemist oskuste arendamisele sellises riigis, kus, nagu öeldud, töötus äh, on väga kõrge. Äh, samuti territoriaalne ühtekuuluvus on väga väike, kaheksa protsenti kaheksale protsendile territooriumile on tegelikult koondunud äh, väga suur osa rahvastikust, äh, kuidas siis on võimalik sellistes tingimustes äh, territooriumi ühtekuuluvust suurendada? meie kolleegid lähevad järgmisel nädalal Egiptusesse arutamaks Torino protsessi tulemusi. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me veame just seda protsessi seal eest, sellepärast et Egiptuses on terav poliitiline olukord. Liibüa on samas riik, mis meie tegevusvaldkondadele liitus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. seal viime me tegevusi läbi, me oleme olnud esimesed ja ainukesed Euroopa agentuuridest, kes Liibüas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tegutses. ning me oleme väga rõõmsad, sellepärast et meil oli erinevaid meil oli võimalus seal tegutseda, sellepärast et inimkapital on kindlasti võtme tähtsusega konflikti järgses ülete-, ülesehitustöös. konflikt ei ole kahjuks läbi, aga inimressursi areng on sellegipoolest riigi arengu tähtsuselt võtmeküsimusega. kaks tuhat kaksteist andis äh, ka meie organisatsioonile veel ühe võimaluse, nimelt korraldada poliitilised dialoogi regionaalsel tasandil meie osalevates koostööriikides. ja siinkohal tahaksin ma pöörduda tööhõive äh, komisjoni ning äh, komisjoni esinaise poole, isegi kui ta ei ole hetkel kohal, äh, tänud selle eest, et Amani tööhõive ja tööhõive ning haridusministrite äh, konverents toimus. väga tore, et osapooled kutsuti sinna osalema, äh, sealhulgas näiteks Vahemeremaade äh, parlamentide esindajad. meil on hea meel jätkata meie koostööpartnerriikides parlamentidega dialoogi, eriti kuna äh, Äh, mitte peaaegu üheski neis ei ole ühtegi organit, kes tegeleks konkreetselt koolitus- ja tööhõive küsimustega. nii et nendel riikidel on teie abi vaja, ka meil on teie abi vaja selleks, et me saaksime rääkida poliitika algatuste vastuvõtmisest nende äh, organitega, kes tegelikult ei oska hinnata, mida nende koduriigis tegelikult vaja on äh, lõpetan siin oma näidetega, öeldes, et kaks tuhat kaksteist oli edukas ka äh, haldusvaatenurgast äh, äh, meie iga-aastane tegevusaruanne, mida avaldatakse käesoleva aasta juunis, näitab, et me oleme olnud edukas oma tegevuses, aga toon näite, et kaks tuhat kaksteist meie eelarve, mis oli üks protsent väiksem kui kaks tuhat üksteist tegevusaastal, oleme me olnud sellegipoolest võimelised kõike saavutama, mis vaja ning äh, laiendama oma tegevust ka uude riiki Liibüasse, aga ma arvan, et tulevikus on paremat ressursside jagamist vaja ning kaks tuhat kaks, neliteist ei ole aasta, kus me hakkame küsimuse alla seadma meie organisatsiooni tegevust, kui Euroopa Liidu prioriteedid jäävad selliseks, nagu nad on. kaks tuhat kolmteist on aasta, kui me liigume oma tegevustega edasi räägin siin meie koolitusfondi juhtnõukogu nimel. tööprogramm kaks tuhat kolmteist meie juhtnõukogu poolt vastu võeti, seda eelmise aasta novembris. kaks tuhat kolmteist aasta tähendab meie jaoks oskuste nõudmise ja pakkumise kokkuviimist, mida me Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga oleme läbi viinud, kutseõppe tasandi eh, arendamist jätkame meie Ida-Euroopa riikides Äh, vajadused on seal äh, väga sarnased kui meie teistes liikmesriikides ning äh, Vahemere riikidega jätkame koostööd ka. kaks projekti veel. oleme toetamas tööhõive suurendamise algatusi Vahemere piirkonnas, eriti just noorte ja naiste puhul ning veel üks programm, tõhusam abi, mida Euroopa Komisjon annab laienemisringi riikidele ning selles vallas panustame me oskuste visiooniga kaks tuhat kakskümmend, mis on strateegia, mis lepitab mitmete strateegiate prioriteete, mis juba äh, riikides paigas on, seda lootusega, et see abi saab olema tõhusam, konkreetsem ning aitab äh, majandust ja sotsiaalset arengut nendes riikides äh, tagada. aitäh! Thank you for your contribution uh, um.... suur tänu teile sõnavõtu eest ähm, Euroopa Parlamendi liikmed on kutsunud siia ka Sarah Parkini ja Anna Andersoni ja ma ähm, annaksin kõigepealt sõna härra Andersonile. väga hea. ma räägin oma emakeeles ja lähen üle nüüd siis rootsi keelele. mul on hea meel, et ma olen tagasi siin parlamendis. kui nüüd täpsustada, siis eh, seesama komisjon määras mu eksperdiks ja Ehm, seetõttu ma teangi väga palju ETF-ist, Euroopa Koolitusfondist ja teistest ehm, vastavatest asutustest, aga ma pean ütlema seda, et kui te ehm, juba juhtimistasandile jõuate, siis teie teadmised laienevad, süvenevad. see ei ole mitte ainult sellepärast, et te juhatuse koosolekutel äh, osalete kõige olulisem osa on ettevalmistustöö nendeks koosolekuteks. meie eksperdid, kes, kelle on Euroopa Parlament ametisse määranud, töötame väga aktiivselt äh, juhtnõukogu äh, koosolekute ettevalmistamisel, osaleme aktiivselt programmide ettevalmistamisel, see on osa meie tööst tahaksin öelda ka, et mulle on suurt muljet avaldanud see töö, mis siin kõik ära on tehtud vahepeal, millest ma ei olnudki teadlik, nimelt äratab äh, juba see imestust, et inimesed tõesti suudavad teha seda, mida nad on soovinud teha ja seda piiratud eelarve tingimustes. Äh, arvestades seda ka, et töökoormus ei ole sugugi vähenenud eh, meie eh, sihikul olevates riikides. koolitussüsteemid eh, toimivad nii kohalikul kui riiklikul tasandil ja teine asi, mille üle võib nagu imestust äh, avaldada on paindlikkust, kuulasime, mis toimub Põhja-Aafrikas, Egiptuses, Liibüas. Euroopa koolitusfond on suutnud jätkata dialoogi äh, selle piirkonnaga ning äh, leida ressursse äh, töö jätkamiseks. Liibüas olid küll koostööstruktuurid olemas aga eh, vahepeal toimusid rahutused ja seetõttu pidi ETF eh, oma süsteemi koondama. nüüd eh, asjad on edasi arenenud. koostöö haridusvaldkonnas, olgu see siis Euroopa sees või meie naaberriikidega, on pikaajaline protsess, muudatused ei toimu üleöö. kõigepealt tuleb välja töötada lepingud, äh, uurida, millised on kohalikud tingimused äh, ja töötada välja äh, toimivad pikaajalised süsteemid. sama tööd tuleb jätkata ka tulevikus kui me ka pikaajaline eesmärk on seatud, tuleb igal aastal siiski oma tegevust vastavalt olukorrale kohandada. suur aitäh, et te mind kutsusite ja ma annan nüüd sõna Järvile Saarale, kes on veel kauem ekspert olnud kui mina. suur tänu. mina olen kolmeaastase mandaadi juba teist korda saanud ja olen nüüd äh, ETF-i nõukogus, meil hääleõigust ei ole, kuid äh, me lööme nende töös kaasa, ETF tegelikult on ka meid ise aktiivselt äh, teie nimel kaasanud. nüüd, ma ei hakka üle kordama selle, seda, millest räägiti, aga kui me tagasivaates nüüd mõtleme välis, väljaspoolt antud Äh, hinnangule, siis see oli ju hea. ja muide, ähm, nelja aasta jooksul olen ma juba näinud ka, et asjad muutuvad ja äh, seetõttu võib ETF-i juhtimist usaldada. Äh, ootan muidugi, et meid kaasatakse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tööprogrammi, aga mitte ainult kahe tuhande, kahe tuhande neljateistkümnes aasta on juba eh, kahe tuhande kahekümnendasse aastasse suunatud strateegilise plaani aasta ja eh, seetõttu on väga huvitav näha, eh, kuidas arenevad kontaktid Euroopa Parlamendiga ja mis edasi hakkab toimuma, arvestades praegust keerulist perioodi, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka naaberriikides tahaksin siin toonitada, esile tuua paar arengusuunda, mille tuleks tulevikus ilmselt tervist tähelepanu pöörata. kõigepealt ETF-i strateegilise tähtsuse suurenemine. Äh, tõesti, äh, Madlen rääkis äh, ETF-ist seoses Põhja-Aafrika riikidega ja Vahemere regiooniga. koostöö puudutab tegelikult äh, äh, väga suurt elanikkonna osa. Äh, kahekümne, kakskümmend viis protsenti noortest on töötud ja kui ETF tõesti suudab dialoogi avada, kõneldes meie naaberriikidega koolitusest ja väljaõppest, siis see vastaks ka Euroopa Liidu strateegilistele huvidele veel üks asi, millest võib-olla pole täiesti veel aru saadud ja mis vajaks rohkem tähelepanu mitte ainult ETF-is, vaid üldse Euroopa Liidus. nimelt, see puudutab äh, liikumist kestliku arengu suunas, see äh, tuleneb Lissaboni lepingust ja seetõttu tuleb mõelda milliseid oskusi meil tegelikult vaja on selleks, et inim- ja sotsiaalkapitali kasvatada? Äh, ja ilmselt tuleb palju arukamalt läheneda nii ettevõtlusele kui ka töökohtade loomisele, palju rohkem võiks äh, ära teha just niisuguse lähenemisega. mitte lihtsalt pakkudes sellist lähenemist teistele, aga äh, tekitades huvi sest just äh, noored vajavad tähelepanu Põhja äh, partnerriikides äh, ja seetõttu tuleks mõelda, et tegemist on strateegilise investeeringuga. ETF-il paluti vähendada oma, oma personali ühe protsendi võrra hiljuti, aga nüüd peab suurendama personali kahe protsendi võrra ja kõik see on kummaline muidugi tööprogrammi tuleb koostada ja see tundub, praegu tundub küll nüüd see nagu jupitamisena. aga kui ressursse ära võetakse, äh, oskustega äh, personali tahetakse koondada, siis see pole nagu õige sellest seisukohast, et tuleb ju uued äh, programmid vastu võtta. see ongi minu poolt kõik, tänan aitäh! anname nüüd parlamendiliikmetele sõna. Serkas, kaks minutit, palun. aitäh! ma tahaksin ähm, meie külalisi, direktoreid ja eksperte siiralt tänada. ütlen ka tere tulemast Jan Andersonile südamlikud tervitused. Ehm, parlamenti määratud eksperdid on nüüd siia tulnud, andnud meile ülevaate oma tähelepanekutest ja võib-olla selline praktika võiks jätkuda ja seda võiks ehm, kasutada ka suhetes teiste ametitega. teadusasutuses on kindlasti ka teisi või asutuse nõukogus on ka teisi ähm, kogenud äh, inimesi, kes võiksid äh, parlamendiga kohtuda. väga huvitav oli äh, tutvuda äh, teie töö ülevaatega ja ähm, teada saada ka detaile neli agentuuri, äh, kõnealust agentuuri on ära teinud väga suure töö selleks, et Euroopat edendada, teinud ära tehnilise töö, äh, arvestades äh, keerulist reaalset olukorda, see ei ole mitte ainult teoreetiline töö, suur tänu, sest ma isegi olen saanud oma tööle tuge agentuuridelt meil on äh, äh, ka kaks, kahele direktorile äh, küsimused Bilbao ja Torino agentuuride direktoritele. külalised on saabunud siia vaatamata keerulisele majandusolukorrale ja me siin kuulsime ka, et Bilbaos püütakse lahendust ameti ametkonna hoonele leida. Äh, kas on nüüd mõistetud, milliseid haldustõkkeid tuleb ületada? ja tahaksin teada, mis on äh, saanud Euroopa strateegiast tervikuna, mitte ainult Bilbaos, aga üldse. <clears throat> ja tahaksin teada, kas teie arvates on mingeid ohte Euroopa strateegia eh, elluviimisele eh, nii, et eh, komisjon ja nõukogu mõistaksid, et Euroopa strateegia on tähtis. ja nüüd Torino ameti direktor. Teiegi muretsesite hoonete pärast, kas on võimalik lahendusi leida ja kas meie saaksime teid kuidagi aidata? Äh, me peaksime meeles pidama ka ajapiiranguid ja seetõttu palun, et te esitaksite lühidalt küsimused ekspertidele ning nüüd saab sõna järgmine parlamendiliige. härra Hughes. vabandage nüüd, et ma nüüd otseselt küsimust ei esita. meiegi vastutame eh, nende, eh, nende ametite vahendite eest eh, Dublini töö äh, ülevaade näitab ise juba, kui palju on tehtud koostöös parlamendiga. isegi olen käinud Bilbaos mitmel korral ja ma tean, et nende töö on hindamatu. Äh, mina muidugi tegelen oma valdkonnaga komisjonis äh, ja külastan neid ametkondi, mis on seotud otseselt minu huvidega. aga nüüd Sarah Jan Anderson rääkisid väga olulistest äh, küsimustest. kõigepealt äh, pikaajaline äh, töö programmeerimine ja, ja vahendid ning samuti personaliküsimused. kõik need küsimused on olulised ka teiste agentuuride jaoks. meie koostöös on nüüd koos eelarvekomisjoniga teha nii, et tehtaks õiged poliitilised valikud õigete poliitiliste hinnangute alusel, mitte et ei hakata kõikides ametites ühtmoodi kärpima vahendeid. ma olen näinud selliseid üldisi mm, kõik, kõiki puudutavaid sarnaseid kärpeid, aga peaksime tõesti mõtlema selle üle ja loodetavasti ekspertide mm, arvamusi arvestatakse järgmistel aastatel. nüüd annan sõna jälle ekspertidele. palun vastake küsimustele, kuid saan anda teile ainult kaks minutit kummalegi. Vastelatšek. siit kokkulepe kõigepealt meie mm, asukoha leping ja, ja meie hooned Bilbaos, tõesti. meie tahtsime alusteksti, mille alusel tõesti meil on oma asukoht, see nõuab kokkulepet Hispaania valitsusega, ja eh, sellega on eh, aega läinud, sest eh, sellele lepingule peavad kirjutama alla kõik valitsuse liikmed, kes rahvusvahelise koostööga tegelevad. see võib kuid aega võtta, aga tähtis on see leping allkirjastada, see tähendab, et meie töötajatel on sotsiaalkindlustus äh,, ravikindlustus ja Mm, tegelikult äh, äh, järgmine etapp peaks olema meil juba läbirääkimisi pidada Baski regiooni valitsusega äh, ja loomulikult me soovime nii palju meetmeid kui võimalik ikkagi rakendada. nüüd on lepingus ka meie hoone ära nimetatud, algselt seda ei olnud, sellepärast oligi väike kriis Mm, ja seetõttu ongi meil nüüd võimalus hakata, äh, ongi meil nüüd võimalus otsida endale hoonet, teha turu-uuringuid ja seda äh, vastavalt äh, eelarve kärbetele, mida me samuti peame arvestama, võib-olla su-, suudame Äh, üüri alla kaubelda ja samas ikkagi töö, töötingimusi parandada. Need, kes on Bilbaos käinud, siis nad teavad, et Euroopa Tööohutuse Töötervishoiuagentuuri ähm, töötingimused ei ole kõige paremad, sest äh, ja maja, kus me asume, ei ole mõeldud büroohooneks. nüüd kui te küsite, kuidas te, meie saa-, teie saate meid toetada, siis loomulikult äh, äh saate meid toetada, parlamendiliikmed saavad alati meid toetada, näiteks Hispaanias või õigemini Baskimaal. tegelikult hinnatakse väga, et me oleme tulnud just Baskimaale, äh, sest me teeme tihedat koostööd ametiühingute, sotsiaalpartneritega ja üks meie ülesandeid ongi toetada Ähm, ka kohalikul tasandil tööohutuse, töötervishoiu tingimusi. Hispaanias on äh, ettevõtte tasandil palju probleeme äh, töö, tervishoiu ja tööohutuse standarditega, äh, ka seetõttu, et tegemist on majanduskriisiga ning seetõttu tahaksimegi kontakti hoida oma sotsiaalpartneritega nii palju kui võimalik. Äh, vabandage, aga me peame nüüd teid katkestama ja andma sõna järjele järgmisele külalisele. mina saan lühidalt teha, ütleb härra Lettmaier. Äh, suur aitäh toetuse eest eelarveprotsessis, minu arvates on see oluline ja meie omalt poolt kavatseme kõik teha selleks, et meie töö oleks mõistetav, eh, argumenteerida seda, eh, oh, eh, argumenteerida meie nõudmisi rohkemate, rohkemate ressursside järele. härra Menedes Valdes, te küsisite meie käest, kas meil on ka neid eksperte, kelle parlament on saatnud, meil neid ei ole see FOPA on ju Euroopa Liidu agentuur, aga instituut, insti-, Euroopa Liidu institutsioonide ühise lähenemise alusel ilmselt äh, kuulume ka tulevikus äh, tavaõigusloome alla. nüüd äh, personal ja eelarve. kindlasti on võimalik äh, Ähm, mõnes punktis kokku hoida, aga me oleme ikkagi suhteliselt väike asutus. ja kui nüüd tuleb oluliselt kärpida, siis see tähendab seda ka, et me, kui me personali koha pealt kokku hoiame, siis peame hoidma kokku ka oma tegevuses. kakskümmend miljonit on meie eelarve, me teeme palju teadusuuringuid ähm,, tegevuskuludeks läheb meil kaheksa miljonit. tegelikult äh, pakume teenuseid kolmekümne neljale riigile, Euroopa Liidu liikmesriikidele, kandidaatriikidele, see on ikkagi väga suur hulk ja kui me mõtleme, et tuleb kokku hoida, siis peame me väga tõsiseid otsuseid kaaluma me tahaksime, et poliitikud peaksid seda. see tähendab seda, et meie agentuur saab lihtsalt vähem informatsiooni edastada. suur aitäh. Marlen Särban, palun. suur tänu kõigi küsimuste eest. aitäh tööhõivekomisjoni toetuse eest. nüüd ähm, meil on ka sõltumatuid eksperte, neid ei ole kahjuks küll siin, aga ekspert Mesier on aidanud kaasa meie töö struktuursemaks muutmisele, näiteks erinevates liikmesriikides ja tahaksin rääkida ka meie hoonetest. ETF-i hoonetega ei ole midagi juhtunud, me olime väga lähedal äh, Eh, sellele, et saaks ehk midagi muuta eh, aasta lõpus. aga poliitilised tuuled pöördusid Itaalias, nüüd me oleme nullis tagasi. järgmised kohtumised on ette nähtud kahekümne kolmandaks veebruariks umbes, siis saab teada, mm, eh, millised on valimistulemused, kes valitsuses on, kellega edasi kõneldada, kõnelda. meie rendilepingut koostöölepingut ähm, pikendati kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aga hoonete suhtes pole küll midagi edasi arenenud. Euroopa Kontrollikoda on käinud meie juures äh, ja äh, koostanud ka aruandeid ja viimane peaks ka teieni varsti jõudma. ja meie ütlesime, et selleks, et ETF saaks edasi töötada, tuleb Äh, lepingut aasta võrra pikendada välisabijuristide näol koostöö komisjoniga peavad tagama meie õigused ja nii-öelda diplomaatika, diplomaatia samas äh, on ka piiratud võimalustega ja kui me tõesti ei leia endale asukohta, siis tuleb lihtsalt mujale kolida. samas olen ka näinud, et Euroopa Liidu agentuuridesse suhtutakse diferentseeritult. loomulikult institutsioonidel on erinevad prioriteedid, aga praeguse äh, äh, korraldusega, kus igas riigis on ainult üks äh, töötaja, ei ole võimalik inim, inimressursse arendada. suur aitäh teie sõnavõtu eest. suur aitäh, et te ka meie komisjoni toetate. ja nüüd päevakorrapunkt kakskümmend. Need on ülevõtmise pakkumised, Juta Steinruck on raportöör ja täna äh, peaksime arutama kahtekümmet ühte muudatusettepanekut, mis on tehtud. Frau Vorsitzende, äh, Unternehmensübernahmen sind prinzipiell hilfreich. suur tänu põhimõtteliselt on ettepanekud äh, väga head selleks, et äh, jälle majandusele hoog sisse puhkuda, puhuda ja et, et ettevõtetel läheks paremini äh, sellepärast, et ettevõtted on ju need, kes inimeste jaoks töökohti hoiavad Euroopas ja loovad Euroopas. ja sellepärast on minu töö keskpunkt, nii nagu tööhõive komisjonis peaks see olema, just äh, tööandja ja töövõtja ning äh, nende esindajad. töövõtjate õigused ning äh, koos otsustust peaks tugevdama, sellepärast on tehtud Rahvapartei ja ALDE fraktsiooni poolt hulgaliselt muudatusettepanekuid konservatiivid ja liberaalid eh, kolleegid on just töövõtja õiguste ning ametiühingute õiguste eh, nõudmisel minu arust veidike kaugele läinud, aga ma arvan, et kompromissettepanekutes liigume me kindlasti üksteisele lähemale. loomulikult on ka siin punkte, kus on vaja endiselt arutada asja me räägime siin muudatusettepanekutest kaksteist ja kuusteist, kus me räägime töövõtja esindajatest ettevõttes. ma arvan, et meie peaksime sõltumatud ametiühingud täpselt samamoodi töövõtja esindaja maastikule tõmbama, sellepärast et esindamiskultuur üleüldiselt Euroopas on väga erinev nii et need lahendused tuleb avatud hoidma. muudatusettepanekud kuus, kaheksa ja kolmteist räägivad sellest, kuidas ülevõtmise ajal ametiühingute roll peaks välja nägema, see on väga hea ja väga tähtis, aga teistes raportides me oleme juba arutanud ka seda, et juba enne ülevõtmist peaks ametiühinguid ja töövõtja esindajaid kaasama muudatusettepanekus äh, viisteist äh, räägitakse siin nendest kuludest, äh, mis nõustamisest tulevad, ükskõik, kas siis ametiühingute tarvis või ettevõtjate tarvis, ma ütleksin, et töövõtjad ilmselt ei saa seda endale lubada, ametiühingud ei saa ametiühingu maksust selliseid nõustamisteenuseid rahastada, sellepärast peaksid ettevõtjad ka aitama nende kulude osas Äh, ma arvan, et kompromissettepanekut, äh, muudatusettepanekut tuleb läbi töötada nädala lõpuni äh, on variraportoritel selleks aega ning variraportoride koosolekul kohtume me järgmisel nädalal. nagu öeldud, siis ma arvan, et häid kompromisse ilmselt me leida saame. ja siis paneme need ka ühiselt kokku, aitäh! Thank you um...! suur tänu! härra eh, Ööri. suur tänu. Äh, ma olen tegelikult variraportöör ja sooviksin variraportöörina teiega mõningaid mõtteid jagada, pole vähimatki kahtlust, et kui puudutab, kui asi puudutab ülevõtmist, siis tuleb kindlasti arvesse võtta ka töötajate õiguse see on kõigi huvides ja see on meie üldine põhimõte. aga teiselt poolt me võitleme pidevalt selle vastu, et meid ümbritseb kriis ning äh, me peame oma uut majandusolukorda arvesse võtma, toetama majanduskasvu ja seetõttu oleks meil vaja korraga nii turvalisust kui ka paindlikkust. ja selliste probleemide puhul seisneb meie peamine ülesanne selles, et me peaksime püüdma leidma kuldse kesktee. vaatama, kuidas me saame aidata ettevõtteid selles, et mõlema poole huvid oleksid kaitstud korraga, nii ettevõtja, ettevõtte kui ka töötajate huvid mis puudutab arvamuse projekti, mida me praegu käsitleme, siis praegu on arvamusprojektis tasakaalust puudu. ega me ei pea liigselt äh, kordama, aga mõned lõigud vajavad äh, ümbersõnastamist ja mõned äh, osad on ka üle. üheksas lõige, seal on öeldud, et me tegelikult ei saa Äh, midagi teha, kui äh, ei ole antud nõusolekut ja töötajate esindajad peavad kindlasti nõusolekus äh, või läbirääkimise protsessis osalema ja seda võib rahastada ettevõtte vahenditest, kuid ma arvan, et me ei saa nõuda seda, et või ei saa eeldada seda, et töötajate esindajatel on läbirääkimistel äh, vetoõigus põhimõtteliselt ja see võiks olukorda vägagi negatiivselt mõjutada. kui tegemist on näiteks äärmiselt jäärapäise ametiühinguga, siis see jäärapäine ametiühing võib tegelikult ajada kogu äh, ülevõtmis äh, pakkumise protsessi ummikusse ja ajada ettevõtte pankrotti põhimõtteliselt, seetõttu ma arvan, et me peaksime püüdma parema tasakaalu poole. ja sama puudutab ka lõiget kolmteist. mulle tundub, et lõige kolmteist äh, läheb liiga kaugele reaalsusest, kaotab reaalsustaju ja vaadakem pigem milline on meid ümbritsev maailm ja liikmesriikide võime selles valdkonnas, olen valmis tegema koostööd äh, selle ettepaneku parandamise kallal. suur tänu! suur tänu! Äh, Phil Benjer, palun! tervitan äh, raportööri avaldust meie käsitluse alguses ja eriti seda, et ta ütles, et ta on valmis kompromissile minema, sellepärast et eks see töö ole meile kõigile suureks väljakutseks ja meie arvamused on täiesti selgelt erinevad. ja meie eriarvamused tegelikult siinkohal kattuvad üsna paljuski härra Ööri avaldusega meid ümbritsev majanduskriis ajad on sellised, kus ülevõtmised äh, leiavad aset selleks, et äh, pankroti järel olevaid ettevõtteid päästa ja tavalises majanduskeskkonnas on ehk ka tingimused soodsamad, aga ma arvan, et on üsna selge, et praegusel hetkel on meie ülesandeks tagada see, et ettevõtted saavad ümber struktureerida, kui see on hädavajalik ja seetõttu oleme me otsustanud äh, mitte liigselt liigselt nõuda, aga võimaldada olemasolevatel seadussätetel edaspidigi töötajaid kaitsta ning äh, lubada ka ettevõtetel äh, jätkuvalt tööd pakkuda. hoolimata oma reservatsioonidest olen ma püüdnud oma muudatusettepanekuid esitamisega käig-, esitamise käigus olla äh, vägagi mõistlik ja vastutulelik, aga töö tribunalid ja rahastamine ja ametiühingute, ma ei tohiks siin ametiühingute ja rolli teiste rollidega segi ajada, siis sotsiaalosapoolte nõusolek, sotsiaalturu osapoole, tööturu osapoolte nõusoleku nõudmine ja selle muutuma sidu, vaks, äh, on mulle samuti vastumoolde ja kui tõstetakse mingisugune vastuväide, äh, siis peaks peatuma kogu äh, üleminekuprotsess, see lihtsalt ei ole praktiline. kõik need erinevad asjaolud võivad tekitada sellise olukorra, kus ülemineku blokeerimise tõttu lähevad kõik pankrotti, jäävad tööta. ja ma olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid, ootan rõõmuga kolleegide kommentaare, ma arvan, et meil õnnestub leida ühiseid seisukohti ja ning raportööri algsed kommentaarid andsid mulle selleks veelgi lootust juurde. suur tänu ja nüüd saab sõna jälle raportöör Jutta Steinbock, palun. suur tänu, kallid kolleegid me räägime sellest järgmisel äh, esmaspäeval, kohe kui olen teile kompromissmuudatusettepanekud saatnud, äh, arutleme nende üle, aga ma paluksin teile arvesse võtta järgmist. töötajate ja ametiühingute esindajatel on samuti huvi äh, ettevõtte edu tagamiseks, äh, nad on huvitatud sellest ka ülevõtmise protsessis, et ettevõte säiliks ja toimiks hästi, ega ametiühingud ei taha ka seda, et töökohad kuhugi kaoksid, see on iseenesestmõistetav. loomulikult nende jaoks ei ole kõige olulisemad kasumiarvud, aga kui te vaatate Euroopas ringi, siis näete, et töötajate esindajate osalus majandusotsustes, majanduslikes otsustes tegelikult on äh, kõige suurem kõige edukamates, majanduslikult edukamates ettevõtetes liikmesriikides. ja kahekümne esimesel veebruaril võtame selle tööhõivekomisjonis vastu arvamuse vastu ja nüüd läheme siis edasi oma päevakorraga. Läheme päevakorrapunkti seitseteist juurde tagasi ja nüüd on plaanis naiste haridus ja tööalane liikuvus Euroopa Liidus ja raportöör on härra Šogor tegemist on arvamuse projekti läbivaatamisega, esimeste äh, arvamuste vahetusega, tegemist ei ole seadusandliku raportiga äh, ja ma annan siin sõna raportöörile. Äh, Dankeschön, ich werde Ungarisch reden. következő javaslatokat fogal fogalmaztuk meg ebben a véleményben. Suur tänu! oleme teinud oma ettepanekud minu arvamuste projektis. kõigepealt tuleb kindlasti äh, integratsiooni, migratsiooni ja sotsiaal- ja rändepoliitikas äh, naiste liikuvusele keskenduda, liikmesriigid peavad kaitsma naiste õigusi, tagama soolise võrdõiguslikkuse ja igasuguse diskrimineerimist takistama, liikmesriigid peavad ähm, kaitsma naisi paremini inimkaubanduse eh, mõju eest, samuti tuleb austada äh, nende kultuurilist tausta ja vähemuskultuuride tavasid viiendaks, äh, naiste õiguste kaitsepoliitika tuleks integreerida liikmesriikide reformikavadesse. kuuendaks. Nendes programmides tuleb pöörata erilist tähelepanu äh, horisontaalsel tasandil, äh, et jagada häid tavasid äh, selles valdkonnas regionaalsel ja kohalikul tasandil. liikmesriike kutsutakse üles liik-, liikmesriikide piirkondlike ja kohalike projektide puhul kaasa, kaasama naisi ja äh, vabatahtlikusse ja heategevustöösse Äh, siis äh, kutsutakse liikmesriike lihtsustama liik äh, kohalikul ja piirkondlikul tasandil menetlust selleks, et luua kogukonnaprogramme naiste osaluse suurendamiseks ähm, ja, ja nii edasi. tuleb samuti pöörata tähelepanu naiste erivajadustele seoses kodumaalt väljaspool elavate kogukondadega, samuti tuleks ähm, suurendada teadlikkust ähm, naiste kohta rahvusvahelistes kogukondades äh, ning kujundada välja toetusprogramme selleks, et äh, naisi paremini integreerida. samuti soovitame võrgustike väljakujundamist Euroopa tasandil selleks, et äh, nõustada nõustamise eesmärkidel kümnendaks naiste sotsiaalne integreerimine selleks, et mõista paremini kohalikke kombeid ja kohalike, kohalikku keskkonda riikides, kus nad elavad. üheteistkümnes samuti peavad liikmesriigid tagama vastastikuse diplomite tunnustamise ja kaheteistkümnendaks, kui diplomeid tunnustatakse, siis sellegipoolest ei tohiks ähm, Äh, probleemi äh,, diplomite tunnustamisega tekkida peamisi probleeme uh,? Shadow raportöörs. suur tänu. proua Plinkevitš-Uute, palun. suur tänu äh, lugupeetud äh, esinejana, kõigepealt tahaksin tänada raportööre arvamuse koostamise eest. suurem osa punktidest, mida te siin mainisite, on äh, vastuvõetavad minu jaoks, tegemist on väga päevakajalise arvamusega. Euroopa Liidus on naised pidevas liikumises ja sellega seonduvad mitmed probleemid. räägiksin mõningatest nende hulgas. koos raportööri ja variraportööridega äh, pakume omalt poolt lahendusi võimalike probleemide lahendamiseks. peame keskenduma naiste tervishoiule, vaesusega seotud probleemidele, sotsiaalse tõrjutusega seotud probleemidele, mille, mida naised peavad kannatama liik-, elades teistes liikmesriikides. me peaksime pöörama tähelepanu ka nendele probleemidele, millega seisavad silmitsi vanemad naisterahvad ning äh, tähelepanu alt ei tohiks kõrvale jääda ka palgalõhe, mis äh, sama tööd tegevate naiste ja meeste puhul äh, ei ole kuhugi kadunud. samuti tuleks äh, pöörata tähelepanu naiste osaluse suurendamisele otsustusprotsessides. samuti võiksime välja tuua erinevad vanuserühmad. naiste, noorte naiste ja vanemate naisterahvaste probleemid võivad olla väga erinevad. nende olukord, nende võimalused on erinevad. ja arvamuse projektis tegin ma, teen ma ettepaneku rõhutada kvalifikatsioonide ka seotud asjaolusid, elukestev õpe, koolitus on olulised äh, ja me peame kandma hoolt selle eest, et naistel oleksid võimalused leida töökohad ja leida sellised äh, töökohad, mis äh, on nende jaoks vajalikud, kui nad tahavad oma peret ülal pidada. samuti ei tohiks tähelepanu alt jääda kõrvale töö ja pereelu ühitamise problemaatika. naistel peab olema võimalik omaenda aja üle otsustada, oma aega korraldada ja see on väga oluline, kui me tahame naisi täielikult integreerida tööturule. eks ole teisigi asju, mida võiks käsitleda, aga räägin sellest täpsemalt siis, kui me hakkame töötama arvamuse projekti kallal üksikasjalikumalt. suur tänu ja nüüd annan sõna jälle raportöörile, palun ma ei kirjutanud seda raportisse, kuid loodan, et naised sellise ettepaneku teevad ka mehed tunneksid äh, muret naiste olukorra pärast. nii, ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu, et äh, digitaalse allkirja küsimus on nüüd lahendatud ja muudatusettepanekute tähtaeg on kahe, kolmekümne esimene jaanuar kakskümmend kaksteist, muudatusettepanekuid käsitleme esimesel veebruaril kahekümnendal räägime kompromissmuudatused, kahekümnendaks tuleb, märtsiks tuleb esitada kompromissmuudatusettepanekud plenaaris ja räägime me sellest juunis ja, ja märtsikuus räägime kompromissmuudatusettepanekutest ka oma komisjonis. ja nüüd siis äh, läheme edasi oma päevakorraga, päevakorrapunkt number kaheksateist, mis käsitleb andmekaitset raportööriks olen mina ja me räägime täpsemalt töötajate andmete kaitsest ja eesmärgiks täna on rääkida muudatusettepanekutest, nii et annan nüüd siis iseendale sõna. kõigepealt tahaksin kogu südamest tänada variraportööre, erinevate fraktsioonide variraportööre ja tõesti, meil toimus väike variraportööride kohtumine selleks, et äh, leppida kokku, millises suunas üldiselt me kavatseme töötada. mina äh, keskendusin peamiselt artiklile kaheksakümmend kaks, et äh, libekomisjoni tööd, tööle keskenduda, sada kaheksateist muudatusettepanekut on esitatud, eri, erinevad teemad on kerkinud tähelepanu keskmesse, räägin nendest täpsemalt mustad nimekirjad, mustad nimekirjad, mida koostatakse. Nendest töötajatest, kes kuuluvad ametiühingutesse ja ma, ja selle kohta on meil muudatusettepanekuid ka ja see nende mustade nimekirjade teemaga me peame kindlasti tegelema ja ka kompromisse välja töötama, sellest ei saa ei üle ega ei ümber. teine teema äh, on äh, vabatahtliku nõusoleku äh, problemaatika, algselt seotud komisjoni ettepaneku artikliga seitse. ja kolmas problemaatiline teemavaldkond on seotud andmekaitseametnikuga ja andmekaitseametniku äh, rolliga, kas meil on vaja ka kaitset andmekaitseametniku kaitsmiseks äh, ja me peame vaatama, kuidas andmekaitseametit äh, kujundada ning äh, vaadata, millisel, millise suurusega me peame vaatama ka seda, kui suurtel ettevõtetel peab olema äh, andmekaitseametnik, see sõltub ka töötajate arvust ettevõttest. nii et äh, ka ettevõtte suuruse kohta esitati terve rida muudatusettepanekuid. veel üks problemaatiline valdkond on äh, andmete esitamine ühelt, äh, ühest ettevõtte osast teise ettevõtte osasse. see on siis artikkel kaheksakümmend kaks ja ka põhjendus sada kakskümmend neli ähm, ja siin tuleb esitada, äh, selle kohta on mitmeid muudatusettepanekuid, siis delegeeritud aktide kohta oli äh, muudatusettepanekuid, äh, siin on mitmeid erinevaid alternatiive ja variraportööride kohtumisel järgmisel nädalal tegeleme selle te teemaga ja kindlasti tegeleme sellega ka Strasbourgi nädala jooksul. muudatusettepanekud tõstatasid terve rea erinevaid teemasid ja kuna meil eriti aega ei ole, siis ma ei hakkaks neid üksikasjalikult lahkama ja võib-olla variraportööride ise soovivad sõna äh, selleks, et rääkida täpsemalt, äh, mida nad tahavad saavutada, nii et meil oleks parem pilt sellest, millised need teised teemad on, äh, mida siin tõstatatakse. see on minu poolt praegusel hetkel kõik. ja võib-olla nüüd ma võiksin siis pöörduda sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poole ja anda teile sõna. suur tänu, proua aseesimees ja suur tänu teile ka raportööri töö, töö eest, andmekaitse, see on oluline teema, puudutab meie kõiki, kõigi igapäevaelu ja me peame selle teemaga põhjalikult tegelema, kuid kuivõrd meie aeg on piiratud, katsun teha lühidalt. Teie seni tehtud töö koos variraportööridega on olnud äärmiselt konstruktiivne ja teiega koostöö on olnud äärmiselt meeldiv muudatusettepanekud on minu meelest huvitavad, aga mõnedega on väga raske leppida, tahaksin rääkida kolmest asjaolust teiega, nimelt kõigepealt andmekaitseametnik. tõesti, see on väga oluline isik töötajate jaoks ja oluline on see, et inimesed peaksid saama võtma, võtta ühendust äh, andmekaitseametnikuga, me ei peaks looma kahte andmekaitse, kahte ettevõtete äh, rühma, ühed, kellel on andmekaitseametnik ja teised, kellel ei ole. andmekaitse on väga oluline ja seetõttu andmekaitseametnik ei tohi olla juhatusele äh, ja juhtidele väga äh, lähedal, tegemist peab olema tugeva isiksusega, kellel on äh, vastav haridus ning kes on ka kaitstud vallandamise eest. oluline on ka musta nimekirja teema viimasel ajal kerkivad need mustad nimekirjad päevakorda, mustad nimekirjad, äh, mida antakse edasi äh, ettevõttelt ettevõttele ja meie komisjon peab saatma selge sõnumi, et äh, mustade nimekirjade rakendamise puhul tuleb rakendada sanktsioone, need peavad olema täielikult keelustatud ja siis see ühe kontaktpunkti põhimõte, aga kelle jaoks? ma ei tahaks äh, tuua siin näiteid mingi ühe riigi kohta, Leedu, Austria, ma ei tahaks valida välja ühte riiki, kellel on äh, kui neil on probleeme Google'iga, siis nad peavad võib-olla minema Iirimaale selleks, et probleemi lahendada. see ühe kont-, ühtse kontaktpunkti idee võib muuta töö, töövõtjate jaoks olukorra keeruliseks, inimene peaks saama pöörduda amet, nagu andmekaitseametniku poole oma asukohariigis, mida kaugemal see andmekaitseametnik on, seda tõenäolisem on, et töötaja muret ei võeta tõsiselt. ja võtame siin näiteks lähetatud töötajate direktiivi väga keeruline oleks andmekaitset ellu viia, kui sellist põhimõtet ei rakendataks, nagu ma kirjeldasin. härra Ungrune. ka mina tahaks esitada muudatusettepanekuid ja algusest peale tahaksin ma öelda, et äh, tööhõive komisjonis äh, peame me andmekaitsest rääkides äh, piirduma määruse artikli kaheksakümne kahega sellega seoses võib tekkida erinevaid, äh, andmekaitsest rääkides võib tekkida erinevaid äh, mõtteid seoses teiste artiklitega selles määruses, aga ma arvan, et me peaksime siin äh, tegutsema ettevaatlikult ning piirduma siiski ainult meie komisjoni pädevusvaldkonnaga. olen veendunud, et andmekaitse peab keskenduma miinimumstandardite paikapanemisele Euroopa tasandil, sellepärast et see võimaldab meile liikmesriikide seadusandjatel rakendada äh, erandeid äh, ja siinkohal ma tahaksin juhtida tähelepanu Jean, Jean Lamberti äh, muudatusettepanekule kaheksakümmend kaks, mis minu arvates on väga heaks panuseks, mis puudutab aga artiklit kaheksakümmend kaks lõiget üks, siis ma nägin, et suur osa muudatusettepanekuid on põhimõtteliselt sisuliselt identsed. iseäranis muudatusettepanekud kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis see näitab, et meil on võimalik jõuda konsensuseni, aga need muudatusettepanekud äh, kõik teevad ühe vea, korratatakse kogu aeg sõna kollektiivlepingutega. ma eeldan, et äh, see on äh, trükiviga. rääkides aga artiklist kaheksakümmend kaks, siis ma saan aru, et väga paljud muudatusettepanekud räägivad mustadest nimekirjadest, sellest teemast oleme varem rääkinud Äh, telli raportiga äh, seoses, mis käsitles äh, tervishoidu ja ohutust. tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga ja mõned muudatusettepanekud nõuavad siin õiguslikke sanktsioone piirkondlikul, kohalikul ja liikmesriigi tasandil. ma arvan, et me peame põhjalikumalt arutama, praegu puuduvad meil Euroopa õigusaktid töötajate mustade nimekirjade küsimustes, me peame vaatama, kui palju me üldse saame sanktsioone nõuda ja millised on õiguslikud äh, piirangud liikmesriikide tasandil. muudatusettepanekud üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend viis ja sada on samuti üsna ühesugused, tervitan loomulikult seda, et äh, andmeid ei tohiks kasutada diskrimineerimise eesmärgil töötajate poolt äh, isiklikke, isikuandmeid, andmed peaksid olema alati kaitstud ja andmete töötlemist tuleks, andmete töötlemisest tuleks teatada andmete objektile aga muudatusettepanek üheksakümmend viis, siin on kirjas, et tööandja ei peaks koguma isiku andmeid töötajate seksuaalelu äh, poliitiliste äh, või religioossete või muude veendumuste ning kriminaalkarituste kohta. ma saan esimesest osast õi-, aru, aga kas tõesti tööandja ei tohiks äh, töökandidaadi kriminaalkaristuse kohta andmeid nõuda, see on nonsenss ja ma tean, et äh, siin peavad, äh, siin kojas peavad assistendid äh, enne lepingule allkirjastamist esitama ka karistusregistri väljavõtte. näiteks muudatusettepanek üheksakümmend kaks, siin on ettepanek, et töötajatel pole õigus pidevalt jälgida oma töötajate töö kvaliteeti ja kui me seda oma ettevõtetelt nõuame, siis ma arvan, et me tekitame tõelise konkurentsi ja äh, puuduse meie ettevõtetele. muudatusettepanek sada kaheksateist, ka sellega pole ma nõus, ma arvan, et me ei saa liikmesriikide seadusandjatel äh, liikmesriikide õigusraamistiku erinevuse ees äh, andmekaitsega seoses silmi sulgeda ega eitada, et süsteemid on erinevad meie raportis, aga me peaksime püüdma selle poole, et Euroopa tasandil kehtestatakse miinimumstandardid ja me ei tahaks mingisugust väga rigiidset äh, ja jäika üle-euroopalist õigusraamistikku. hoolimata minu äh, erinevatest vastuväidetest leian ma, et äh, me jõuame kokkuleppele ja üksmeelele. Jean Lambert, palun. suur tänu. olen nõus, et kindlasti on äh, mõningaid küsimusi, mis on meile südame, meil südame peal ja me peame leidma õige sõnastuse, mis äh, äh, muudatusettepanekutes meie kõigi soove kajastaks mustade nimekirjade koostamine on üks problemaatiline teemavaldkond, nagu te ütlesite, ja ma arvan, et ühte, üks asi, mida peame arvesse võtma, on see, et kuidas me selle sellesse määrusesse sisse viime ja, ja kui sageli meie seisukohad peavad olema selged ja me ei pea seda välja tooma igal, igas kontekstis, igal võimalikul juhul, me peame lihtsalt äh, õiged põhimõtted paika saama. Teil on täiesti õigus, ettevõtte suurus, andmekaitse, ametniku arv ettevõtte suurusest lähtuvalt ja äh, kohaldamisala, geograafiline ulatus äh, on problemaatilised ja ma arvan, et me leiame kompromissi nende vahel, kes on esitanud muudatusettepanekuid. me oleme rääkinud andmete kogumise eesmärgist äh, ja ma arvan, et äh, siinkohal oluline on see, et oleksid kõik vahendid olemas, et õiguslikke nõudeid täita Äh, kolmandate osapoolte andmete kogumine selleks, et tagada sotsiaalkindlustus. Äh, me ei taha seda ohtu seada. Äh, haigustega seotud, emapuhkusega seotud andmed võivad sellisel juhul olla väga vajalikud ja mis puudutab karistusregistri väljavõtteid, siis kui ei tohi neid andmeid küsida siis äh, kuidas on äh, lood äh, seksuaalkurjategijate registritega, mis, mille me, millele me jah ütlesime, rääkides lapspornost hmm.? lastepornost ja võib-olla tõesti tuleks täpsemalt panna, et andmete kogumine peaks olema põhjendatud, aga me ei saa seda täiel määral äh, igal juhul äh, takistada, see võib olla ju vajalik mõningates olukordades, need on ähm, elemendid, mille üle me peame aru pidama, samuti peame rääkima sellest, kui laiale ulatuvalt me peaksime äh, oma tööd tegema, ma arvan, et on kaks-kolm artiklit ja mõned põhjenduspunktid, kus täiesti selgelt on tegemist töö hõive valdkonnaga ja mõned muudatusettepanekud, äh, äh, mille me esitasime, on esitatud sellepärast, et raportöör libekomisjonis tuleb minu fraktsioonist ja me tegime tihedat koostööd, aga me püüdsime tõesti äh, küll piirduda tööhõivekomisjoni pädevuse valdkonnaga ja üldisemad asjad jätsime Äh, oma tööst kõrvale. suurepärane. suur tänu teie tagasiside, teie märkuste eest ja tegelikult see oligi meie töö eesmärk, me peame vaatama erinevaid sõnastusi, kandma hoolt selle eest, et me oleksime järjepidevad äh, ning äh, koondaksime erinevad muudatusettepanekud ühisteks äh, kompromissmuudatusettepanekuteks. me ei hakka siin oma eraldi seadusandlikke ettepanekuid tegema, aga, aga igal juhul oleks meil vaja Euroopa tasandil miinimumstandardeid ja keegi ei saa seda vajadust eitada nii et seda me püüamegi teha, kahekümnendal veebruaril räägime kompromissmuudatusettepanekutest, kahekümne esimesel toimub hääletamine ja nüüd siis äh, me oleme, on kätte jõudnud viimane punkt meie päevakorras, punkt kakskümmend, ütleb esinaine, on edasi lükatud järg, mis punkt kakskümmend üks on edasi lükatud samuti, ka punkt üheksateist on edasi lükatud, raportöör härra Populaarti pole täna kohal ja variraportööri samuti, nii et räägime sellest siis järgmine kord. muudatusettepanekud ja kompromissid nihkuvad siis järgmisse koosolekusse ja nüüd on meie koosolek lõppenud, aitäh!